okay, friends, welcome. Äh, head sõbrad, tere tulemast! meie tänane koosolek on algamas ja tahan öelda sissejuhatuseks, et meil on täna piiratud tõlkekeeled, aga neid on siiski palju. Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hollandi, Kreeka, Hispaania, Portugali, Rootsi, Tšehhi, Ungari, Eesti, Rumeenia, Bulgaaria ja meil on ka viipkeeletõlk eh, täna olemas kaheteistkümnenda päevakorrapunkti jaoks nii nagu meil eh, aeg-ajalt ikka siin koosolekutel on. olles seda öelnud, alustame hääletusega. ja esimene päevakorrapunkt, mida hääletama hakkame, on direktiivi kaks tuhat neli kolmkümmend seitse EÜ äh, muutmine, mis puudutab töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. artikkel üks, muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud me kontrollime muudatus sada kakskümmend üks, palun elektrooniliselt ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud äh, kolmekümne äh, hääle ülekaaluga. sada kakskümmend kaks muudatusettepanek, hääletame palun ja võtame plokis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud juuri kaheksateist langeb ära siiski. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kas saja kolmekümne kolmeni läheb see kõik siit järjest, mis on siis leheküljel number neli, ütleb juhataja. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist. see on osade kaupa, nii nagu sotsiaaldemokraadid seda taotlesid. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa algab sõnaga kohustuslik, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend üks kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi sada nelikümmend kaks Amendment 144. 144. Kes on poolt? Vastu. Erapooletud. Tagasi lükatud sada nelikümmend kuus. ei, siiski sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 Page twelve. kaheteistkümnes lehekülg, kas olete üles leidnud kompromiss I, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A. esinejana vaha, vabandab, ütleb kolmeteistkümnenda lehekülje muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. asi on ebaselge, palun vaatame veel korra üle. kompromiss C, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. Jüri neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud põhjenduspunkt kaks, lehekülje nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaks, muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli muudatusepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt kolm, kuuskümmend kuus muudatusepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm. muudatusepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis muudatusepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud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 sada üksteist. sada üksteist, kes on poolt? tahaksite üheksakümmend seitse kontrollida? palun siis üheksakümmend seitse kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. And the vote is now closed. ja lõppenud. tagasi lükatud siis me lähme edasi. ja muudatusettepanek sada üksteist võtame ette, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahekümnes põhjenduspunkt poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend üks A, muudatusettepanek sada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. sada kuusteist muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. siis sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend kaks ja muudatusettepanek sada kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kakskümmend kolm ja muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame selle raportit äh, muudetud kujul hääletamine on alanud. ja nüüd lõppenud. ja kolmkümmend kaheksa poolthäält ja kuus vastuhäält. Yes. Thank you. And then we vote on uh, the decision to enter ja nüüd äh, hääletame otsust äh, minna institutsioonide vahelistesse läbirääkimistesse ja selle mandaati. me peame tegema seda elektrooniliselt. And uh, uh we need a majority. ja meil on vaja enamust äh, muudatusettepaneku toetuseks, nii et palun, hääletus on alanud sellega institutsioonide vahelise läbirääkimise mandaadi kohta. nüüd on see lõppenud. nii et kolmekümne üheksa toetushäälega on asi otsustatud. proua Mela, tahtsite sõna? Eh, jah, teen lühidalt. tahaksin selles küsimuses mis on mulle väga lähedane, sest olen sellega tegelenud juba umbes nelikümmend aastat, tahtsin öelda, et selleks, et selleks, et meid austataks, peame austama ka teisi ning märgin, et selles küsimuses on paljudes aspektides äh, olnud niisugune olukord, kus me ootasime teilt teistsugust seisukohta, kõigepealt intelligentsemat seisukohta, et te soovitaksite negatiivseid hääletusi mitmete muudatusettepanekute osas aga paraku see nii ei olnud. ning kui me ei austa demokraatiat, mis on meie institutsiooni südames, nagu te olete seda teinud, siis te käitute sisuliselt samuti nagu ENVI komisjon kus kõik minu ettepanekud, muudatusettepanekud, kus ma olin raportöör ning isegi kompromissettepanekud, kes keegi ei tahtnud nendes osaleda, said negatiivse hääletuse ning paraku sotsiaalne komisjon, mis on tööhõivekomisjon, on e, toiminud täpselt samuti. tegemist on küsimusega, millele peaks olema pluralistlik lähenemine ning eriarvamusi peaks arvestama ning äh, seda samuti triloogis. lõpuks, proua, seoses teie ametiga, ma ei usu, et te olete täitnud need nõuded, mis teie amet teile paneb. iseäranis meie komisjoni esimehe oma, kes võitleb vähiga väga väärikalt Thank you for your remarks. suur tänu teile teie märkuste eest, läheme edasi järgmise hääletamise juurde. mis puudutab äh, frantsiisimise toimimist jaemüügisektorist, Dominic Martin on raportööriks ja alustame sellega, et hääletame ja muudatusettepanekut number üks, ei siiski, number kahte. kes on poolt? kes vastu? erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kes poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et peame viit kontrollima. ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse kas me peame hääletama üldse? siiski jah, kes seitsmendat toetavad, kes on selle vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusepanek number kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? mina ütleksin, et see on vastu võetud. aga kontrollime, kontrollime kaheksandat. ja hääletamine on sellega lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. siis kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja siis hääletame selle arvamuse muudetud kujul üle ja see on elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud ja tagasi lükatud. We proceed to Läheme edasi järgmise hääletamise juurde. see puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestuse pikendamist ning kõnealuse fondi ja Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse tehnilist täiustamist. ja me alustame sellega võtame kompromiss M ette, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss O, kes poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud. siis muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis, võtame need koos, kes on poolt, vastu erapooletud, ja tagasi lükatud. S poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kontrollime kompromissi S, elektrooniliselt hääletamine on alanud ja lõppenud. <clears throat> kolme häälega tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame kontrollima, palun. hääletamine on alanud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. ja nüüd lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega. kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? siis kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist koos üheksakümne kolmega, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima üheksakümmet viit hääletamine on alanud, üheksakümmend viis ja lõppenud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. neliteist siiski, üheksakümmend kaheksa parandab esinaine, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa on tagasi võetud, siis sada, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks, see on otsade kaupa hääletamine, võtame esimese osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt ja vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis sada viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kuus, kes on teist poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitset tahate kontrollida, võib-olla lugesin valesti kokku, teeme elektroonilise kontrolli saja seitsme kohta. hääletamine on lõppenud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 siis muudatusettepanek sada kakskümmend, kes on teist poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja peame kontrollima sada kakskümmend neli. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud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 muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa. see langeb ära? ei, siiski mitte, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss C, poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa võtame koos, palun, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kuuskümmend ja kuuskümmend üks ei, kuuskümmend siiski, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss H, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss K, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, ja nüüd hääletame lõpphääletus, see on arvamuse projekt muudetud kujul, elektrooniline hääletus, mis on alanud. hääletamine on lõppenud. kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kolm poolthäält, kaksteist vastuhäält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 Oh, four. Oh, yeah. Yeah, item four. okei okay,, then we proceed. nii, aga nüüd läheme edasi päevakorrapunkti kaksteist juurde. ning raportöör Euroopa ligipääsetavusakti osas on härra Koosa. ning peagi saab härra Koosa koos oma tõlgiga sõna, aga ootame, kuni saal rahuneb. you and as you can see uh, we aitäh! nagu näete, on meil siin nii viipekeeletõlge kui siis ka kõne automaatne kirjapanek. aga nüüd saab sõna raportöör Adam Kose, palun. suud. köszönöm a szót, elnök asszony aitäh, proua esimees. minu ülesanne on võtta kokku muudatusettepanekud arvamuse eelnõule ning rääkida sellest, missugustena ma näen järgnevaid samme meie töös. algusest peale oli selge, et tööd tuleb teha päris palju, meil on kavas umbes nelikümmend kompromissi, sest ebaselgeid punkte on päris palju ning erinevaid lähenemisi samuti. meil on toimunud kohtumine variraportööridega, tegelikult kaks, ja kavas on täna ka kolmas. usun, et kõige olulisemad mõisted arvamuse eelnõus peaksid saama selge definitsiooni, me peaksime selgelt määratlema sihtrühma. võime rääkida loomulikult sellest, et ligipääsetavus puudutab kõiki, aga kui me hakkame rakendama õigusakti, siis peavad sihtrühmad olema selgelt määratletud. kas meil on võimalik kasutada mõisteid, mis on ebaselged, näiteks piiratud funktsionaalsus? küsiksin retooriliselt, kui inimene kõnnib kaks kohvrit käes, siis kas ta on piiratud funktsionaalsusega, kas tema kas tema siis see füüsiline toimimine on piiratud. me peaksime niisugused asjad selgeks kirjutama ning selles, mis puudutab kavandatud või ettenähtavaid eesmärke, peaksime need ka selgelt määratlema, sellepärast et nad on sarnased asjad, aga ei tähenda siiski täpselt sama. peame seda arutama variraportööridega ning palusin ekspertidel, juristidel ka oma arvamuse anda. aga olen kindel, et jõuame siin kompromissile mis puudutab tarnijaid ja edasimüüjaid, siis on siin lähenemisi erinevaid ning me peame määratlema, millised on erinevused meie lähenemiste vahel. kas igal tootel peab olema ligipääsetavusdokumentatsioon, näiteks mootorrattal? peame mõtlema ka sellele, kui me õigusakte rakendama hakkame. mul on mitu murepunkti, millest tahaksin teiega rääkida. üks nendest puudutab ajakava selleks ajaks, kui õigusakt vastu võetakse. ja seda rakendama hakatakse. võib juba, võime olla jõudnud aastasse kaks tuhat kakskümmend kaks või kaks tuhat kakskümmend viis ning tekib küsimus, kui tõhusalt see õigusakt tol hetkel mõjub. mul on selles mõttes hea meel, et kolleegid jagavad minu muret selles osas, tuginedes komisjoni soovitustele. ei, ei näh-, komisjon ei näe siin eelarve, mõju eelarvele, aga ma ei ole päris kindel, et see nii saab olema. et ma saan järjest rohkem tagasisidet, mis näitab, et tegelikult kulud tulevad, me peaksime seda käsitlema seetõttu. iseenesest mulle need asjad nii väga muret ei tee, sellepärast et ligipääsetavuse tagamine on esmatähtis aga me peame ometi arvestama ka seda aspekti. järgmine küsimus puudutab äh, rakendusala. mis peab siis jääma rakendusalasse? kas me peab, kas on mõtet tagada piletimüügiautomaatide ligipääsetavus, kui paljudes riikides, riikides on võimalik juba mobiiltelefoniga pileteid osta? ma annan endale loomulikult aru sellest, et vanematel inimestel vanematel inimestel ei ole see tehnoloogia väga ligipääsetav, aga äh, rõhutades, et me räägime praegu aastast kaks tuhat kakskümmend, siis on minu arvamus, et me peaksime keskenduma ligipääsetavatele IKT tehnoloogiatele. ning äh, peaksime olema võima-, võimelised tagama täielikult digitaliseeritud ja ligipääsetavad teenused. taristu äh, tuleb ligipääsetavaks muuta üksnes siis, kui digitaliseerimine ei ole võimalik. ning äh, loomulikult tekitab see probleemi vaesemates riikides. Euroopa ei tundu liikuvat edasi innovatsiooni teel, sest me võtame vastu järjest uusi norme, mis takistavad arengut. seetõttu on oluline, et ligipääsetavusregulatsioon oleks erinev. et see julgustaks soodustaks innovatsiooni. ligipääsetavus ja innovatsioon peavad käima käsikäes. meil on mitmeid põnevaid arenguid selles vallas ning sageli näeme, kuidas see avab suurepäraseid võimalusi muuta tehnoloogia kättesaadavaks kõigile. samuti tuleb meil keskenduda VKE-dele. siin tekkis küsimus seoses alustavate ettevõtetega. kas alustavad ettevõtted on VKE-d? kas nad jäävad sellesse kategooriasse? alustavad ettevõtted keskenduvad peamiselt just innovatsioonile ja me peaksime aitama neil arendada oma tooteid õiges suunas. audiovisuaalvaldkond on samuti siin tundlik. näiteks e-kaubandus siin on regulatsioon juba olemas. ning seetõttu peame olemasolevat regulatsiooni siin arvestama ning tagama, et ligipääsetavusdirektiiv on ühitatav olemasolevate normidega. usun, et me jõuame headele kompromissidele, aga mis puudutab tehnilisi spetsifikatsioone, siis peame kokku leppima kui, mil määral me hakkame neid täpseks kirjutama, selleks et me innovatsiooni takistama ei hakkaks? usun, et enamus tööd seisab meil veel ees. koostöö variraportööridega on väga hea. ent mitmed laiemad küsimused on vaja veel selgeks rääkida. kui see õnnestub, siis tuleb väga hea ja tasakaalukas arvamuse eelnõu juhin teie tähelepanu sellele, et tegemist on arvamusega, mis on meie komisjoni ainupädevuses ning me jagame pädevusi teiste komisjonidega, näiteks IMCO-ga selle osas. ent meie positsioon on tugevam, me peame võtma selge seisukoha, mis toetab ligipääsetavuse tagamist ning arvestab puudega inimeste vajadusi. me peame te-, astuma sammud, mis on kasuks nii neile kui kõigile teistele kodanikele. tuleks tagada, et kõik Euroopa Liidu kodanikud tunnevad meie arvamuse positiivset mõju ja ma ootan huviga teie seisukohti, aitäh! Thank you, Mr Kosa uh.... aitäh, härra Kosa! nüüd saavad sõna variraportöörid esimesena sotsiaaldemokraatidest proua Linkevitš-Jute, kaks minutit. aitäh! tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Kosat, kes on oma töös olnud väga põhjalik ja väga aktiivne. tutvustan muudatusettepanekuid Sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt seoses selle väga olulise õigusloome algatusega. üldjoontes märgin, et sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et komisjoni ettepanek ei ole halb. samas, selleks, et tagada Euroopa ligipääsetavusakti potentsiaali täielik ära, täielik ärakasutamine, peaksime laiendama selle rakendusala teatud valdkondades. meil peaksid olema määratused, mis on võimalikult laiad ning kõik äh, erandid peaksid saama võimalikult kitsa tõlgenduse selleks, et et me ei laseks tekkida võimalust kuritarvitada neid erandeid. tegemist on väga olulise õigusaktiga, mis muudab elu lihtsamaks miljonitele eurooplastele, mitte ainult puudega eurooplastele, vaid ka eakatele ja inimestele, kes mingil eluhetkel võib-olla on piiratud liikuvusega. ja ei saa kasutada tavapäraseid kaupu ja teenuseid. tahaksin juhtida, juhtida teie tähelepanu järgnevale. sotsiaaldemokraadid ei saa toetada ligipääsetavuse määratluse kitsendamist viisil, mille on välja pakkunud raportöör. meie fraktsioonil on väga oluline, et mitte ainult puudega inimesed, vaid ka eakad ja piiratud liikuvusega inimesed saaksid neid meetmeid kasutada. niisugune lai lähenemine laiendaks ka kasusaajate ringi ning tasakaalustaks majanduslikke väiteid, mida võib kuulda ligipääsetavusakti vastastelt. teiseks, ehitatud ehitiste äh, kohandamine. siin ei ole komisjoni ettepanek liikmesriikidele kohustuslik. ja see tekitab suure lünga selles õigusakti ettepanekus, seetõttu on sotsiaaldemokraadid seisukohal, et eh, ehitiste, ehitatud keskkonna kohandamine teenustega seoses, mis jäävad direktiivi rakendusalasse, peaks olema liikmesriikidele kohustuslik. meie fraktsioon on samuti seisukohal, et uus mõiste, mille raportöör on formuleerinud, funktsionaalsus funktsionaalsusega seotud nõudmised, siis eh, millega asendatakse ligipääsetavusnõuded. see on siis, eh, ettepaneku lisas lahjendaks tegelikult eh, nõudeid, sest see ei ole piisavalt selge ning jätab väga ulatusliku tõlgendusruumi. lisaks ei ole meie fraktsioon päri ka mõiste use according to purpose foreseeable use conditions kasutuse asemel, äh, kasutusega, viimase kasutuse asemel, sellepärast et see piirab toodete kasutamise ala. ent toetame raportööri mõtteid seoses direktiivi rakendusala laiendamisega, äh, kusjuures öeldakse, et, et see ligipääsetavus peaks laienema ka äh, kodumasinatele ning makseterminalidele ja müügiautomaatidele, mis eh, on väga oluline igapäevaelu seisukohalt puudega inimeste jaoks. samuti toetame mobiilrakenduste lisamist direktiivi rakendusalasse. aitäh! Helga Stevens ei ole siin, see tähendab, et nüüd saab sõna kohe Marian Haakin, kaks minutit. aitäh! kõigepealt tänan raportööri Adam Kosat tema suurepärase töö eest, mille ta on siiani ära teinud ning ootan edaspidi ka konstruktiivset koostööd. minu seisukohalt vaadates on komisjoni ettepanek väga hea lähtepunkt. tegemist on asjaliku raamistikuga. mõned märkused siiski, teen lühidalt, sest aeg on piiratud. ehitatud keskkond ning sellega seotud teenuste pakkumine on valdkond, millele minu muudatusettepanekud keskenduvad, sellepärast et usun, et et ehitised peavad olema juur-, ligipääsetavad puudega inimeste jaoks. vastasel juhul ei ole sageli mõtet üldse rääkida vastavate teenuste ligipääsetavaks muutumisest. raportöör räägib digitaalsest ligipääsetavusest ja sellega on kõik korras, aga mina keskendun ikkagi ehitistele oma ettepanekutes. üks minu ettepanek räägib sellest, et seal, kus komisjon ütleb, et direktiiv tuleb rakendada võimalikult väheste, vähese koormusega, see on, see on väga tore. aga siiski peab olema tagatud, et kõik inimesed saavad kasutada direktiivi rakendusalasse jäävaid tooteid ja teenuseid. nii et see tasakaal peaks meie ettepanekus olema paigas. toetan äh, universaalse disaini põhimõtet ja loodan saada tuge ka ühele oma muudatusettepanekule seoses sellega, kus komisjon äh, räägib vastavushindamisest. ma usun, et normid peaksid siin olema täpsed ja tõhusad. muudatusettepanek, kus ma teen ettepaneku, et liikmesriigid võtaksid Euroopa Liidu õigusele vastavaid meetmeid, mis äh, ulatuvad siiski kaugemale miinimumnõuetest, on tõenäoliselt asi, mida me peaksime veel kord arutama, sest et siin ei tekiks ähm, soovimatuid tagajärgi ja olen valmis oma formuleeringut koha, kohendama. ning veel kaks asja. mina nagu teisedki oleme pakkunud välja personals with functional limitations mõiste. raportöör rõhutas, et me peame selgelt määratlema sihtrühmas, kui me hakkame õigusakti rakendama. see on väga tore. aga kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis komisjon on defineerinud mõiste persons with functional limitations. siin võib teha teatud muudatusi, aga olen päri sotsiaaldemokraadist kolleegiga, et eh, vanusega eh, seotud eh, piirangud peaksid siin arvesse minema, sest see on mõistlik ka majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt. Ehm, minu aeg sai otsa ja ma praegu rohkem edasi ei räägi, aga ootan head koostööd raportööriga, aitäh! Thank you, madam. tänan, proua Kuneva, kolm minutit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 on õnnestunud siin liikuda õiges suunas. ning tuginedes sellele, mis tehti ära petitsioonikomisjonis, tundub, et me liigume praegu konsensuse poole. oluline on siin keskenduda võtmeküsimustele, sealhulgas definitsioonid raportöör, tuginedes puudega inimeste ühendustega peetud aruteludele. tegemist on definitsiooniga, mis võeti vastu petitsioonikomisjoniks, komisjonis märkimisväärse enamusega minu enda taotlusel ka naiste õiguste komisjonis, kus ma olen variraportor selles küsimuses ning mul oli hea meel, et see definitsioon vastu võeti ning mul on hea meel, et härra Koosa on pakkunud välja sarnase definitsiooni siin, mis on minu arvates väga hea mõte, sellepärast et see laiendab rakendusala viisil, mis äh, hõlmab inimesed, kellel on mingi funktsionaalne puue nüüd seoses selle kitsama definitsiooniga usun, et väga oluline seoses sõnumiga, mis tuleb eri komisjonidelt, on arvestada ka seda. oma muudatusettepanekutega seoses olen veendunud, et härra Koosa suudab neid arvestada, olen oma ettepanekutes kasutanud mõistet et tööturul hõivatavus, employability ning olen toonud siia sisse eripersonali mõiste, kes äh, siis toetaks puudega inimesi ligipääsetavusprojektide raames. see eripersonal tagataks teenusepakkuja poolt või siis vastava liikmesriigi poolt ning äh, sellega seotud kulud kantakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. mis puudutab rahastamist, siis ma olen selle üle mõelnud, me ei saa liikmesriikidele ette kirjutada, missugust rahastamisskeemi kasutada, nii et see on lihtsalt niisugune ettepanek, mida me saame teha sest me ei saa liikmesriikidele hakata rahastamislahendusi peale suruma, sest neid küsimusi alles arutatakse. peaksime aga silmas pidama ka rahastamise poolt. Madam Zanoka. proua Zanoka, kaks minutit nüüd. Thank you, I also want to aitäh, tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri härra Koosat väga hea töö eest ja ma loodan, et me leiame variraportööride kohtumisel vajalikud formuleeringu kompromissid. leian, et arvestades neid arutelusid siin, on peamiselt kaks küsimust, kus on erimeelsused üleval ja kus on vaja head kompromissi. kõigepealt äh, reguleerimisala direktiivi osas me teame, et komisjoni algne ettepanek puudutas funktsionaalse äh, puudega inimesi, sealhulgas ka puudega inimesi tavamõistes. ja praegu välja pakutud kompromiss on persons with functional limitations, including person, persons with disab-, disabilities and persons with age-related or other impairments. Um, minu enda ettepanek ja olen endiselt seisukohal, et kõige laiem ja korrektsem formuleering oleks järgnev. Persons with functional limitations and persons with disabilities. ent eh, see on asi, mis vajab täiendavat arutelu ja kompromissi. teine punkt mida on ka juba variraportööride kohtumisel arutatud, puudutab toodete kasutamist. siin on kaks eriarvamust, kaks ettepanekut. üks, kus kasutatakse sõna intended, kavandatud, ja teine on siis foreseeable use, see ettenähtav kasutamine. ning eh, siin on samuti vaja leida kompromiss, et kas me kasutame ühte või teist. ja ma soovin meile kõigile häid tulemusi selle töö jätkumisel, aitäh! Lade Agia, palun! president eh,, grazie al-. aitäh, proua esimees! ning äh, tänan härra Kossat tehtud töö eest. ausalt öeldes lootsime, et meid kaasatakse sellesse töösse märksa rohkem, kui seda tehti. sest äh, meie muudatusettepanekute põhjal võime öelda, et seda ei ole tehtud piisavalt. kolleegi tehtud töö on siiski väga positiivne. kuigi üks äh, kriitiline märkus meil on, mis tuleks lahendada, et me saaksime toetada seda. artikkel kolmkümmend ütleb, et liikmesriigid võivad otsustada, et äh, tagatakse, et ehitised äh, muudetakse ligipääsetavaks vastavalt direktiivile. see tähendab, et teoreetiliselt me üritame tagada toodete ja teenuste ligipääsetavuse, ent praktiliselt me paneme kohustuse, mille eesmärk on tagada, et puudega inimestel oleks, et ehitised oleks ligipääsetavad puudega inimestele. ehitised, kus siis tooteid või teenuseid kättesaadavaks tehakse. ma tahaksin paremini mõista, miks kolleeg ei ole aktsepteerinud muudatusettepanekut, mille me esitasime. ja ma ei olnud üksi selle esitaja. see samu, samasisulisi ettepanekuid esitasid ka teised fraktsioonid. seoses proua Stevensiga rääkisime universaalsest disainist, mis tagab ligipääsetavuse olemasolevatele hoonetele ning ehitatavatele hoonetele usun, et tegemist on küsimusega, mida arutatakse IMCO-s, aga see on osa ka meie tööst. me peaksime siin lähtuma ÜRO konventsioonist. ÜRO konventsiooni ratifitseerinud riigid peavad kohandama oma ehitised viisil, mis tagab teenuste kättesaadavuse kõigile. ma loodan, et töö jätkudes on koostöövaim parem ning need küsimused lahendatakse. aitäh! proua Melään ei ole enam siin, kas härra Martin soovib sõna? tema nimel ei soovi. hääletus tööhõivekomisjonis. Marek Luura soovis sõna. palun, palun, härra Luura, kaks minutit. aitäh! tänan raportööri härra Kosat ja variraportööre tehtud töö eest, tegemist on, tegemist on tööga, mis puudutab täiesti uute definitsioonide loomist ning äh, mul on väga hea meel selle tulemusi näha. et puudega inimestele ligipääsetavus seda esitletakse praegu kui arengut, mis tagab parema elu tegelikult kõigile kodanikele. erinevates eluetappides võime ju kõik põrkuda piirangutega meie näiteks võimele liikuda. mul on samuti hea meel näha, et toetatakse teenuste ja toodete pakkujaid nende klientide toetamisel, oma toodetele ja teenustele parema ligipääsetavuse tagamisel. üks uus ja huvitav areng on töökohtade ligipääsetavusega seoses. minu hinnangul ei peaks seda käsitlema eraldi siiski, sest puudega inimesed kui nad otsustavad minna tööle, siis äh, paratamatult on tegemist töökohaga, mis sobib äh, konkreetsele isikule. me räägime siin tööturu osast, mis on siiski paraku väga piiratud, sest tööandjad äh, kardavad siin sageli õiguslike nõuete keerukust ja ulatuslikkust ja, ja selle keerukuse suurendamine ei aita puudega inimesi. aitäh! hääletus toimub kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil ja IMCO-s toimub hääletus, IMCO on vastutav komisjon või juhtkomisjon, kahekümne viiendal aprillil hääletatakse seal. nüüd punkt kolmteist päevakorras. Euroopa Komisjoni ettekanne seoses ametite regulats-, ametite määrustega, siin on kolm määrust mängus, kolm agentuuri, kõigepealt CDFOP, siis EU OSHA ja Euro, Eurofound. ning ma alustan sellest, et annan sõna härra David Pascal Dionile, kes on üksuse juht DG Tööhõives, tööhõive peadirektoraadis. palun, teil on sõna. Thank you very much uh,, madam chair. suur tänu, proua esinaine. tere hommikust kõigile lugupeetud kolleegidele ja tänan teid ka selle eest, et mul on võimalik teile väga lühidalt rääkida, kuidas me tahame neid kolme määrust oma ettepanekuga muuta. ma alustan tutvustamist ja seejärel minu kolleeg jätkab. nagu te teate, on minu kolleeg, kes tegeleb sotsiaalset dialoogi küsimustega, vastutab ka Eurofondi küsimuste eest. ja mina omalt poolt äh, tahaksin rääkida kõigepealt äh, ühistest sätetest, mis kehtivad kõigi kolme agentuuri puhul. ja seejärel annan ma sõna Danale, kes vastutab äh, CDFOP-i küsimuste eest ja tema saab siis rääkida täpsemalt sellest, millised konkreetsed sätted on seotud CDFOP-i määruse muutmisega. ma arvan, et ma ei pea kohalviibijatele meenutama seda, kui olulised on need kolm ametit, kui palju on nad Euroopa Komisjoni aidanud ja on aidanud tegelikult kõiki Euroopa institutsioone ehk siis ka parlamenti ja nõukogu. ja peale selle teate te kõik isegi, kui suure panuse on need ametid andnud sotsiaalpartneritele ning ühiskonnale üldse, sest on aidanud muuta elu ja töötingimusi, see puudutab ennekõike Eurofondi, on aidanud äh, muuta puuduta äh, töötervishoiutingimusi, see puudutab Bilbaos asuvat äh, ametit ning samuti aidanud äh, kaasa kutseõppe arengule ning oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamisele ning see puudutab CDFOP-i. ma tahaksin tutvustada ka seda, miks neid kolme määrust tahetakse muuta. ja selleks on peamiselt kaks põhjust. esimene me tahame need alusmäärused viia kooskõlla ametite detsentraliseerituse põhimõttega. nagu te teate, lepiti aastal kaks tuhat kaksteist institutsioonide vahel kokku, et me peaksime ratsionaliseerima ja ühtlustama neid ähm, ameteid ning ametid peaksid töötama detsentraliseeritud moel. seetõttu me teemegi ettepaneku neid kolme määrust muuta et need määrused vastaksid meie ühtsele lähenemisviisile. Te ilmselt teate, et nii CDFOP-i kui Eurofondi puhul on alusmäärused vastu võetud juba aastal tuhat üheksasada seitsekümmend viis, ehk need on rohkem kui nelikümmend aastat vana, vanad ja nende muutmine on tõesti nüüd vajalik kui me vaatame nüüd Cedefopi, Eurofondi ja Bilbao ametit, siis on need ametid kõik kolmepoolsed. see tähendab seda, et nende juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole mitte ainult liikmesriigid, vaid ka sotsiaalpartnerid. see on väga oluline ja ka väga huvitav tunnus, mis neil ametitel on, aga selle juurde tulen kohe tagasi. teine põhjus, miks peaksime neid alusmääruseid muutma, on see, et me tahaksime need määrused viia kooskõlla tegelikkusega. ma juba ütlesin, et kaks neist ametitest on rohkem kui neljakümneaastased ning te võite ju isegi ette kujutada, et nende ametite tegevusvaldkonnas on viimastel aastakümnetel leidnud aset suured muutused. üks põhjus, miks me tahame määruseid muuta, ongi see, et me saaksime kajastada seda, mismoodi tegelikkus on vahepeal muutunud enne kui ma hakkan neid eh, põhjend-, neid eh, muudatusi põhjalikult kirjeldama, tahaksin öelda veel seda, et komisjon peab tähtsaks, peab eh, tähtsaks ka seda, et need muudatused peaksid kaasa tooma suurema koostöö kolme ameti vahel. Need kolm ametit teevad ka praegu koostööd, aga me tahaksime, et see koostöö süveneks nüüd äh, paar sõna tähtsamate muudatuste kohta, nii nagu neid näeb Euroopa Komisjon. mis puudutab ametite ülesehitust, siis äh, mis puudutab tulevast juhatust nendes ametites, peame me oluliseks äh, säilitada status quo. see tähendab seda, et komisjon teeb ettepaneku jätta juhatuse koosseis samaks juhatuse ülesehitus ametikohad samaks, ehk siis me ei tee ettepanekut vähendada sotsiaalpartnerite kui esindajate arvu juhatuses. Te teate, et need kolm ametit, mis on kolmepoolse loomusega, nagu ma rääkisin, on sellised, et liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid, mis neisse kuuluvad, on alati ka juhatuse liikmed ja me arvame, et nii peaks see ka jääma, sest ametite kolmepoolne loomus annab neile lisaväärtust ja kajastab tegelikkust ning seetõttu ei taha me seda muuta. muuta tahame me juhatuse ülesandeid, mida praegu kutsutakse ehm, ka nõukoguks ja siis seda organit, mida praegu kutsutakse juhatuseks. me tahame neid juhtorganeid muuta aga need muudatused ei ole nii suured, nagu võib-olla esmapilgul paistab. üks muudatus seisneb selles, et juhatusest saab ka tegevdirektorite ametisse määrav organ ning samuti vastutab ta ülejäänud personali eest. praegu määrab tegevdirektori ametisse ainult Bilbao amet aga teised kaks ametit, nende juhatused, täpsemalt siis CDFOB ja Eurofondi juhatus ei saa tegevdirektorit ametisse määrata, sest seal määrab tegevdirektori ametisse Euroopa Komisjon. ning äh, me tahame selle muudatuse sisse viia selleks, et need ametid oleksid oma tegevuses autonoomsemad. mis puudutab tegevdirektori ametikohta, siis asjaolu, et edaspidi määrab ta ametisse juhatus tähendab seda, et äh, tegevdirektor saab oma volitused äh, juhatuselt, aga see ei muuda iseenesest äh, tegevdirektori ülesannete sisu. mis puudutab ülejäänud personali, siis asjaolu, et juhatus vastutab personali valimise eest, toob kaasa ühe faktilise muudatuse. ilmselt olete te määrusest juba näinud, et see ettepanek, mis vastab ühtsele lähe-, lähenemisviisile, annab juhatusele uued volitused personali suhtes, aga tavaliselt delegeeritakse need volitused tegevdirektorile, ehk siis tegevdirektor valib personali ja selles suhtes jääb olukord tegelikult samaks, nagu ta on ka praegu. ennekõike vastutab personali eest tegevdirektor. igapäevases tegevuses on personaliga seonduvad küsimused tegevdirektori ülesanne ja, ja pädevus, nagu see on ka siiani. ainult väga erakorralistel asjaoludel saab sekkuda juhatus, võttes tegevdirektorilt volitused tagasi ja asudes personaliküsimustega ise tegelema. me ei eelda, et siin tekiks väga suuri konflikte, me eeldame, et tegevdirektori ja personali vahel ei teki konflikte, aga kui need tekivad, siis on juhatusel võimalik tegevdirektorilt volitused ära võtta ja e, näha ette teistsugune töökorraldus. ehk siis juhatuse see volitus on ette nähtud ainult erakorralisteks asjaoludeks ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ähm, me oleme ametitele näinud ette ka ähm, erisusi, need ähm, muudatused ei ole kõikide ametite puhul samad ja eriti väärib siin märkimist CDFOP. aga tahaksin ikkagi rõhutada seda, et äh, enamik alusmääruste äh, muudatustest on äh, mõeldud selleks, et me saaksime määrused kooskõlla viia ühtse lähenemisviisiga ning et me saaksime lahendada need personali haldamisega seotud probleemid, mis praegu on lahendamata. me räägime siin programmeerimisest, personalitööst, eelarvestamisest ja muust, aga enne, kui ma hakkan vastama küsimustele, annan ma sõna Katlanale, et ta räägiks paari sõnaga lähemalt just CDFOPist. aitäh, ütleb proua esimees, aga ainult paar sõna, sest me oleme ajakavast juba maha jäänud. suur tänu ma tahaksin omalt poolt äh, lähemalt rääkida CDFOPist ja anda teile detailsemat informatsiooni. nagu minu kolleeg David just ütles, on äh, nende alusmääruste muutmise esmane eesmärk viia määrused kooskõlla ühtse lähenemisviisiga, kuid teisest küljest peame defineerima paremini ka mandaadid ja ülesanded. eriti CDFOPi puhul olemegi kasutanud võimalust viia mandaat kooskõlla nagu CDFOP-i viimane äh, väline kontroll meile ka soovitas, äh, viia see kooskõlla nende ülesannete, ülesannetega, mida CDFOP-i töökava ette näeb. selles oleme me nõukoguga juba ammu kokku leppinud, selle ameti nõukoguga. me näeme ette, et me kasutame alusmääruse praegust teksti, mis siis näeb ette, et CDFOP koostöös komisjoniga töötab välja kutseõppepoliitika ja CDFOPile anname me ülesandeks ka Euroopa kutseõppepoliitika rakendamise. mis puudutab mandaati, siis oleme me ära kasutanud seda, mis on olemas ähm, praeguses määruses ja kui me näeme ette põhjalikumaid muudatusi, siis on need seotud konkreetsete ülesannetega. praeguses CDFOP-i määruses on sellised ülesanded, mis on äh, ühelt poolt äh, ehk mitte täielikus kooskõlas sellega, mida CDFOP tegelikkuses teeb ja teisest küljest on seal ülesanded, mis tegelikult ei ole enam asjakohased, võttes arvesse seda, mismoodi praegu toimub kutseõppealane koostöö ma tahaksin äh, siin tsiteerida olemasolevat alusmäärust, kus äh, öeldakse, et CDFOP peab toetama kutseõppealaste standardite omavahelist lähenemist selleks, et saavutada liikmesriikide vaheline kvalifikatsioonide tunnustamine, aga tegelikult ei ole kutseõppe peamiseks probleemiks sugugi mitte see. kui me vaatame määrust, siis viidatakse siin eraldi just oskustele ja kvalifikatsioonidele, lisaks kutseõppe ja üldise praktikaalastele võimalustele ja poliitikale ning räägitakse ka sellest, kuidas me neid poliitikaid peaksime rakendama. samal ajal viidatakse ka otsesemalt sellele, et amet on kolmepoolse loomusega, sest artiklis, kus räägitakse CDFOP eesmärkidest öeldakse, et CDFOP pakub teenuseid ja toetab vastastikust teadmiste jagamist liikmesriikide, nende asutuste ja sotsiaalpartnerite vahel. siin on selge seos kolmepoolsele loomusele ja see on paremas kooskõlas komisjoni praeguste plaanidega. mis puudutab CDFOP-i sisulisi ülesandeid ehk siis kutseõppealaseid oskuseid ja kvalifikatsioone, siis räägime siin ka õiguslikust alusest, millel CDFOP-i töö põhineb. me oleme vaadanud artikli, kolme erinevat artiklit, artikkel sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend kuus, mõlemad on seotud kutseõppega ja siis sada nelikümmend üheksa, mis on seotud tööhõivega ja ma tahaksin äh, rääkida sellest kolmesest õiguslikust alusest ennekõike ei ole võimalik oskusi, kvalifikatsioone seostada ainult kutseõppe või ainult kutsealase praktikaga, aga teisest küljest on oluline märkida ka seda, et kutseõpe on liikmesriigiti erinev ja seetõttu peame me viitama praegu olemasolevale agiile kus on kahene õiguslik alus ehk ainult artiklid sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus. ja lõpuks on selge, et äh, et kutseõppe eesmärk on anda isikutele oskused, millega nad saaksid tööturul hakkama ja sellest tuleb siis kolmas õiguslik alus, mis puudutab äh, tööhõive küsimusi, tööturgu tahaksin meelde tuletada ka seda, et äh, liikmesriigi artikkel sada kuuskümmend kuus annab äh, liidule rakendamisvolitused äh, kutseõppealal ja seetõttu peame me oluliseks, et Euroopa agentuur, mis on pühendunud just nimelt samadele ülesannetele, peaks töötama selle nimel, et toetada liidu rakendavat rolli ja mis puudutab oskusi ja kvalifikatsioone, siis tahaksin öelda veel seda, et tegemist ei ole uute ülesannetega, mis CDFOBile on antud, need on ülesanded, mis eh, on olemas olnud juba ammu ja mida me peaksime tunnustama ja tunnustamegi läbi erinevate instrumentide, näiteks Europassi instrumendis räägitakse eraldi CDFOBi rakendavast eh, rollist ja lõpuks tahaksin rääkida ka sellest, millest siin juba räägiti. komisjoni ettepaneku sõnastuses ei viidata ühelegi konkreetsele õiguslikule instrumendile, sest me tahame, et see alusmäärus oleks pika elueaga, et ta kehtiks kaua ja seetõttu me väldime viiteid liiga spetsiifilistele instrumentidele ning viitame pigem üldistele ülesannetele, mis on sellele ametile pandud. aitäh! sõna saab raportöör Ansande. suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahaksin tänada kõigepealt Euroopa Komisjoni esindajaid selle eest, et nad on meile pidanud need ettekanded ja ka selle võimaluse eest, mis meil on täna mõttevahetuseks. mina olen mina olen kutseõppealase ähm, ameti ehk CDFOPi ameti raportöör ja seetõttu pean ma äh, oluliseks just seda raporti, seda raportit, seda ametit ja sellest ka räägin. aga Calve Chambon ja äh, Hawk on samuti raportöörid, nemad on siis äh, teise kahe raporti raportöörid ja ma ütlen ka nende nimel, et me oleme väga ähm, väga rõõmsad, et me saame oma fraktsioonide ja oma liikmesriikide nimel teha seda tööd ja esitada kokkuvõttes Euroopa Parlamendi jõulise arvamuse, mis puudutab nende kolme ameti alusmääruse muutmist. minu ettepanek äh, on samuti seotud ühtse lähenemisviisiga, milles lepiti kokku aastal kaks tuhat kaksteist Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ning Euroopa Komisjoni vahel. see äh, kajastab meie ambitsioone ja meie ratsionaalset mõtteviisi äh, nende ametite töö lihtsustamisel ma äh, tutvustan teile ainult äh, oma põhilisi seisukohti, mida ma oma raportis äh, kaitsen ja need jagunevad neljaks. kõigepealt tahaksin ka mina öelda, et kõige olulisem on oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide tunnustamine, mis puudutavad kutseõpet ja kutsealast haridust Need on siis seotud äh, aluslepingu artiklitega sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus, need on siin õiguslikuks aluseks ja äh, ka mina tuletan siin meelde, et seni on kutseõppel olnud kahene või topeltõiguslik alus. aga on viimane aeg CDFOP-i puhul neid õiguslikke aluseid ajakohastada, võttes arvesse seda, et ähm, need oskused ja kvalifikatsioonid, mida kutseõppes omandatakse, on mõeldud äh, tööturu jaoks peale selle tahaksin ma tervitada seda kolmepoolset olemust, millest siin räägiti, mis ametil on. see on väga hea mõte, sest see võtab arvesse eh, seda, mida tegelikkus vajab. kõik, kellega me oleme kohtunud, on öelnud, et see on vajalik ja kõik nad on öelnud, et liikmesriigid, komisjon ja äh, sotsiaalpartnerid peaksid saama võrdselt kaasa rääkida, kui otsustatakse, millega amet tegeleb ja mis on selle ameti ülesanded. minu jaoks on väga oluline, et need, kes tegelikult töötavad kutseõppepoliitikaga, kes peavad seda ellu rakendama, et ka neil oleks võimalik kaasa rääkida tähtsate otsuste tegemisel. ja seetõttu räägitakse minu raportis just sellest, et CDFOP peab olema Äh, võrdsel, võrdsetel alustel toimima nii komisjoni sotsiaalpartnerite kui liikmesriikidega. peale selle tahaksin rääkida CDFOP-i uutest ülesannetest, ma toetan neid, ma leian, et äh, et tegelikult äh, ju tegeleb CDFOP nagunii osadega nendest ülesannetest juba ammu, nagu komisjon ka ütles. ja neljandaks äh, räägib minu raport sellest, et CDFOP äh, ja selle haldusnõukogu mängivad väga olulist rolli kogu Euroopa Liidus, sest nende ülesanded on strateegilise tähtsusega niisiis ma leian, et ka CDFOP-i juhatus peab vastama tegelikkusele, peab ametisse nimetama tegevdirektori, nagu siin räägiti. lisaks tahaksin peatuda ühel küsimusel, mis minu jaoks on väga oluline ja mida seni ei ole ammendavalt vastatud. võib-olla komisjon saab sellele küsimusele vastata täpsemalt. see on küsimus, mille ma esitan koos oma kolleegidega ja see on järgmine miks mitte oodata ära äh, seda hindamisaruannet, mida komisjon äh, praegu läbi viib. komisjon praegu hindab ametite tööd, miks ei oota me ära tulemusi, enne kui me hakkame määrusi muutma? miks me praegu neid muudame, kui me alles aasta lõpul saame nende ametite töö hindamisaruande ja sellest hindamis, nendest hindamisaruannetest võib selguda, et meil on tegelikult vaja veel midagi muuta ma saan aru, et me, me peaksime seda tööd tegema kiiresti, kuid samas olen ma meie ajaplaani suhtes väga skeptiline. ühtne lähenemisviis ei ole iseenesest õiguslikult siduv eesmärk ja minu meelest ei ole väga kerge kodanikele selgitada, miks me praegu pühendame aega ja raha sellele, et ametite määrusi ümber vaadata kui võib-olla aastal kaks tuhat kaheksateist peame seda tööd uuesti tegema. ehk siis ma küsin uuesti, miks me peame praegu need määrused üle vaatama ja neid muutma, miks me ei anna endale mõnda kuud lisaaega? Need on siis minu mõtted kokkuvõttes ütlen, et mul on väga hea meel teha seda koostööd, on olnud väga hea meel töötada koos oma kolleegidega ja on väga tore, et me saame omalt poolt esitada oma panuse nende ametite töö muutmisse. aitäh, sõna saab härra Hatš kes vastutab äh, OSHA nimelise agentuuri eest ja kes saab sõna neljaks minutiks. suur tänu! ka mina tahaksin kõigepealt äh, tänada Euroopa Komisjoni esindajaid. tegemist oli väga detailse ettekandega, mis hästi valgustas probleemi erinevaid tahke täna saame me arutleda ainult Telegram stiilis sest me peame rääkima ka Eurofondist ja sellele saab komisjon vastata ja ometi tahame me rääkida väga põhjalikult. nii et mina ütlen lühidalt OSHA kohta järgmist. OSHA peab edendama töötervishoiu ja tööturvalisuse eesmärke. neli tuhat surmaga lõppenud tööõnnetust Euroopa Liidu ettevõtetes kolm miljonit tööõnnetust aastas. õnnetust, mis juhtuvad äh, töökohtadel, seda nii väikestes kui suurtes ettevõtetes. Need arvud näitavad meile, et me saaksime päästa viis tuhat inimest äh, aastas kui me võitleksime nende rikkumistega, mida praegu töökohtadel toime pannakse, mille tõttu need õnnetused juhtuvad. tegemist on väga olulise probleemiga. ma nõustun Euroopa Komisjoniga, et kõiki neid kolme ametit tuleb ajakohastada. mul on väga hea meel, et me kõik saame probleemi olemasolust ühtemoodi aru siiski on nende määruste muutmisega seotud ka probleemid. Euroopa Komisjoni esindaja rääkis ühtsest lähenemisviisist, ta ütles, et me peame määrusi ajakohastama nii, et nad vastaksid ühtsele lähenemisviisile ja uuele tegelikkusele. ühtne lähenemisviis on meile standardseks lähenemisviisiks saanud. ma olen rahul sellega, et rõhutati ametite kolmepoolset loomust, sest tööandjad ja sotsiaalpartnerid peaksid äh, ametitöösse tõesti olema äh, rohkem hõlmatud. sellega ma praegu äh, piirdun ja räägin oma raportist põhjalikumalt hiljem. aitäh ja sõna saab ära Kalver Šampon, palun. Teie olete Eurofondi raportööriks. aitäh, lugupeetud esinejana ma räägin siiski prantsuse keeles. ja minu mõtted on eh, prantsuse keeles järgnevad. Euroopa Komisjoni esindaja rääkis inglise keeles, kuid ka mina arvan, et tema emakeeleks on see, mida kasutas Molière ja nii saan ma kolleegiga kõnelda emakeeles, kui ma räägin prantsuse keeles kõigepealt tahaksin komisjoni tänada nende suurepäraste ideede ja suurepärase töökava eest, mida meile siin esitati. pean silmas seda, et soovitakse muuta Eurofondi alusmäärust. Eurofond on väga prestiižne amet, ta töötab väga hästi ja kui me tahame seda nüüd äh, taaskäivitada, siis tegelikult äh, mõtleme me sellega seda, et me tahame sellele Euroopa Ametile anda juurde rohkem volitusi ja teha tema töö tõhusamaks. ma võin äh, lihtsustatult öelda, et äh, siin on kaks olulist aspekti. kõigepealt ülesehitus või struktuur, mis sellel ametil on. ja selle kohta ütleksin, et meil võib siin olla mingisugune ühine visioon. ja see on väga hea, kui meil on selline ühine nägemus, kuigi mandaadi küsimused ei ole, mandaadi ettepanekud ei ole meile lõplikult siduvad. ma olen iseenesest nende ettepanekutega nõus, sest need toovad kaasa tulevikus suurema integreerituse taseme ja ähm, selline ülesehitus toob kaasa ka suurema sünergia. aga aga ma arvan, et kõige olulisem ei ole mitte selle ameti ülesehitus. ma tahaksin kolleegile öelda et äh, tegelikult on siin palju rohkem küsimusi, mida me peaksime nii-öelda kommunikeerima. Äh, näiteks, äh, kuidas muuta selle ameti juhtorganit tugevamaks? millised peaksid olema tegevdirektori ülesanded? me peaksime neid ülesandeid väga täpselt lahti kirjutama, me peaksime rääkima äh, millise professionaalsusega peavad äh, töötajad töötama, milline on äh, juhtorganite äh, seos institutsioonidega, milliste talitustega nad suhtlevad, seda kõike me võime lahti kirjutada, aga siin tekib ikkagi kaks küsimust. kõigepealt see, et me peaksime ikkagi siia jätma kakskümmend seitse liiget iga sektori kohta. ma ei tea, kui palju neid esindajaid siis kokkuvõttes palju on, aga igal juhul tähendaks see seda, et igal aastal toimub suur pidu, kus kõik esindajad kokku tulevad ja mille peale kulub kohutavalt palju raha. kui kui ähm, selline suur esindatus on, siis on meil olemas see kolmepoolne loomus ähm,, äh, amet, komisjon ja ametiühingud, aga tegelikult peaks meil olema siin ametiühingud, tööandjad ja liikmesriigid ja see on, see on hoopis midagi muud, sest me räägime ikkagi Euroopa ametist. Euroopa amet peab äh, to-, töötama tõhusalt. ja samas peab ta olema piisavalt äh, esinduslik ja raha, mis sinna äh, suunatakse, peab olema tõhusalt kasutatud kui meil on amet, kus on umbkaudu sada isikut, siis juhib seda antud juhul kaheksakümmend isikut ja ma arvan, et see ei ole mõistlik. seetõttu teeme me ettepaneku, mille abil püütakse, püütakse tagada rotatsioon, nii et kõik grupid oleksid ikkagi esindatud, aga rotatsiooni korras. näiteks äh, juhatuses võiks olla näiteks üheksa pluss üheksa pluss üheksa liiget ja niimoodi võtaksime me arvesse. kuulake, proua, minu meelest ei ole nii, et Eurofond on äh, vähem oluline kui teised ametid sellest äh, räägiti pikalt, kui te tahate, siis ma lõpetan oma sõnavõtu ja teen oma tööd edasi aga mina ei ole nõus sellega, et Eurofond on vähem oluline kui teised ja seetõttu ma ei saa kauem rääkida. Uh, me lihtsalt peame teie sõnaaega piirama, ütleb esimees, sellepärast et päevakord on pikk ja palju punkte on veel läbi võtmata. me tuleme ametite küsimuse juurde tagasi, me tuleme selle juurde ju tagasi mitu korda aastas siiski on ka selle päevakorrapunkti all soovitud esitada küsimusi Need küsimused on suunatud äh, komisjonile. kõneaega on äh, paraku ainult kolm minutit komisjonil, sest meil on väga kiire, aga proovige siiski neile küsimustele, mis esitati, vastata ja tehke seda lühidalt. esimene küsimus, miks peaks neid äh, määrusi praegu ümber vaatama? kas toimub midagi kahtlast? aitäh, proua esimees kui Euroopa Parlament on mulle juba võimaluse andnud emakeeles kõnelda, siis eh, ma ei kõhkle hetkekski, vaid vastan emakeeles neile küsimustele, mis mulle ajakava kohta esitati. Euroopa Komisjon on teinud eh, pakettettepaneku kolme määruse korraga muutmiseks, kolme ametimääruse muutmiseks ja meie käest küsitakse, kas ei oleks mõistlik oodata Te teate, et Euroopa Komisjon viib praegu läbi nende ametite hindamist, te teate ka, kui kaua see hindamine aega võtab. nii et äh, see hindamine kindlasti ei lõpe enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu, võib-olla ta lõpeb alles järgmise aasta alguses. Nende hindamistulemuste põhjal otsustab komisjon, kas äh, lisamuudatusi on vaja või mitte. aga analüüs, äh, tulemuste tõlgendamine muudatuste ettevalmistamine võtab aega mitu kuud ning seetõttu ei pea komisjon võimalikuks esitada uut ettepanekut ametite kohta enne kahe tuhande üheksateistkümnendat või kahe tuhande kahekümnendat aastat sellepärast, et pärast hindamistulemusi tuleb meil läbi viia ka konsultatsioonid sotsiaalpartnerite ja teistega ja seetõttu leiame me, et selle mandaadi jooksul Euroopa Komisjon tõenäoliselt ei jõua uut ettepanekut esitada, seetõttu me esitame selle praegu ja alustame tööga kiiresti, et teha ära suuremad muudatused, mis on tehnilised ja halduslikku laadi. Need muudatused on suunatud sellele, et me saaksime vastata ühtsele lähenemisviisile ning hiljem tulevikus me saame siis äh, järgmise mandaadi ajal teha juba uusi muudatusi, aitäh! Thank you uh, for suur tänu! et püüdsite olla niivõrd fokusseeritud, eh, kuivõrd võimalik. meil on koordinaatorite kohtumisel järgmine kord arutelu, eh, kui peame nende küsimuste juurde tagasi pöörduma. ja kuna mõningate liikmete puhul oli näha, et nad ei olnud äh, ka ajakavaga praegu rahul, nii et peame seda siis muutma. vaatame siis, muudatusettepanekute tegemine on kolmekümnendal märtsil ette nähtud keskpäeval. Äh, neid muudatusettepanekuid hakkame arutama kahekümne viiendal aprillil ja selle raporti vastuvõtmine siis tööhõivekomisjonis toimub kahekümne esimesel, kahekümne teisel juunil. aga põhimõtteliselt ma arvan, et me peame tulema selle asja juurde tagasi ja nüüd äh, oleme jõudnud äh, neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde edasi, mis äh, puudutab neid finantsreegleid, mida rakendatakse Euroopa Liidu üldeelarvele ja annan sõna raportöörile, kes on siis härra Lavrieu. olge lahke. aitäh. üritan teha lühidalt ja kiiresti, arvestades, et meil on veerand tunniga juba oleme veerand tunniga ajakavast maas. tegemist on finantsraamistiku vahe ülevaatamisega finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning seoses, minu asi puudutab omnibussi, nõndanimetatud omnibussi määrust. asja mõte on lihtsustada Euroopa tõukefondide rakendamist. tööhõive komisjon on saanud endale pädevuse kakssada kuuskümmend kaks artikli raames kakssada kuuskümmend viis raames seoses Euroopa Sotsiaalfondiga, kaks tuhat kakssada seitsekümmend üks eh, üleilmastumisega kohandamise fondi raames ning ning kakssada seitsekümmend kolm eh, vaesemate inimeste toetamisega raames. fondide rakendamist reguleerivad normid on väga keerulised ja muudavad rakendamise raskeks eh, nii rakendajatele kui kasusaajatele, VKE-dele ja kodanikele, arvestades neid raskusi, mis, äh, mis sellega on seotud, paljud inimesed loobuvad isegi toetusi taotlemast. Euroopa Kontrollikoda on korduvalt ja selgelt nõudnud äh, ulatuslikumat äh, lihtsustatud kulutuste valikuvõimaluse rakendamist, mis võimaldaks vähendada vigade määra rakendajate poolt ja ma rõhutan, et tegemist on vigade määra, mitte pettustega et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine ei tähenda pettust ja see võimaldaks vähendada vigade määra, parandada üldist äh, rakendatavust ning suurendada kasutamist. tegemist on ka olulise poliitilise küsimusega, sest see võimaldaks liikmesriikide silmis tõhusamalt ja ettevõtjate ning kodanike silmis tõhusamalt rakendada nimetatud fonde, nagu minu raporti eelnõus nä-, nähtub, kutsu-, kutsun üles kasutama laiemalt neid lihtsustatud kuluvõimalusi kuni saja viiekümne miljoni euroni. ning äh, see on enam, kui komisjon välja pakub, sada miljonit eurot oma ettepanekus. üldisemas plaanis on, oleks põhjust muuta ka suunitlust kus nõutakse liiga palju auditeid, mis ei ole seotud reaalsusega kohalikul ja liikmesriigi tasandil. me võiksime kasutada seda ülevaatamist, äh, antud võimalust, muutmaks kogu äh, rakendamist paindlikumaks. ning äh, minu raport on kantud just nendest mõtetest, aitäh. kas on variraportoritest keegi, kes äh, tahaks midagi lisada, küsib esinaine härra Piretski, palun, teil on sõna. Thank you, madam chair. suur tänu teile, esinaine mõned aspektid siit minu poolt mis puudutavad äh, neid fonde, mis on just meie komisjoni pädevuses. esiteks, saja kahekümne viiendas artiklis äh, uuest finantsmäärusest ja uus artikkel kolmkümmend kaheksa näeb ette võimaluse nii sotsiaalfondi kui ka äh, enam puudust kannatavate äh, inimeste äh, rahastamiseks ette nähtud fondi jaoks riskikande või riskiülekannet Euroopa strateegiliste investeeringute fondi jaoks nende kahe asemel. see on väga problemaatiline ja minu arust tekitab see küsimus ka selle kohta, milliseid võimalusi kasutab komisjon või plaanib komisjon kasutada selleks, et ESF-i õiglast rakendamist kasutada selle asemel, et liikmesriigid jätta ilma nendest äh, vahenditest. ja kuidas äh, seda ettepanekut võiks selgitada tänaste horisontaalsete prioriteetide äh, valguses, mis puudutab Euroopa Investeeringufondi ja mis puudutab rännet ja pagulasi? siis komisjon ehk võiks meile seletada, palun, mida ta mõtleb sellega, kui ta investorite erinevat kohtlemist ette näeb EFSI kontekstis ja kuidas see mõjutab Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. siis tahaksin küsida komisjoni käest ka näiteid mõningate näidete kohta, kuidas ESF-i eraldi prioriteedid võiksid olla välja toodud äh, selle programmi raames? mida võiks äh, kuni saja protsendi ulatuselt, äh, ulatuselt kaasfinantseerida ja kust oleks võimalik Euroopa Investeerimispanga tooteid kasutada samamoodi EFSI alusel? siis veel kaks küsimust järgnevalt kuidas või mikspärast komisjon on teinud ettepanekuid muutusteks Euroopa sotsiaalsete innovatsioonide programmis, võttes arvesse iga-aastase rahastamise algset ettepanekut eh, EFSI jaoks ja kuidas need algsed protsendid on ära võetud erinevate teemavaldkondade osas. kuidas komisjon näeb parlamendi rolli Euroopa Äh, prioriteetide rahandamiseks EFSI programmis ning äh, siin tahaksin tuletada teile meelde, et tööhõivekomisjoni arvamus mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisel kutsub üles kuuekümne ühe protsendi äh, algset protsenti jätma alles. ja tahaksin teada, kas komisjon saaks ka selgitada äh, Äh, kuidas on haldusametitele ja äh, investeeringute taotlejatele äh, võimalik teha soodustusi vastavalt lisale üks, mis puudutab kodutuid ja töötuid. mis on nende indikaatorite jõus hoidmise tagune loogika, kas nende kasutus või tootlikkus. või siis eh, piirame lihtsalt, eh, et nad eh, edasisi raskusi looksid. siis, proua juhataja, mis puudutab uut finantsmäärust kuidas äh, juhtorganid saavad kasutada väliseksperte lihtsustatud kulude rakendamiseks, kuidas see praktikas toimib, tahaksin küsida komisjonilt. nii et need on siis mõningad küsimused, äh, proua esinaine, mis minu arust väärivad äh, kindlasti tähelepanu. Monika Vaana, palun. suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh ka raportöörile sissejuhatava sõnavõtu eest Äh, ma võin teha lühidalt, sest aeg on napp ja tahaksin siin mainida väga olulised aspektid, mis roheliste poolt tähelepanu päärivad omnibus määruse äh, osas. Äh, mõningaid juba siin ka märgiti. mis puudutab artiklit kakssada seitsekümmend üks, mis puudutab globaliseerumisega kohandamisega fondi, siis see ei ole meie arust raskustega seotud, aga kakssada kuuskümmend kolm minu arust on Euroopa investeeringute programmis äh, problemaatiline, mis puudutab äh, tööhõivet ja sotsiaalseid investeeringuid, minu arust peaksime sellele otsa vaatama lähemalt, eriti mis puudutab äh, suurt mm, hägusust selles osas, kui palju vahendeid kasutada saab. meie arust ei ole siin meelevaldseid ümberpaigutamisi vaja näiteks meie kardame seda, et äh, just Progressi programmi vahendid, näiteks vaesusega võitlemise vahendid äh, suunatakse näiteks tööturu valdkonda. komisjon igal juhul äh, omab siin täiesti vabu käsi selles osas ja Eurese võrgustiku rahad, kus Euroopa partnerlusi ja platvormi rahastatakse. nii et kakssada kuuskümmend kolm artikkel minu arust on kriitiline et komisjonil on liiga vabad käed. siis rohelised kritiseerivad ka seda, et Euroopa strateegiliste investeeringute fondi puhul me juba esiprogrammi äh, kuuskümmend kuus artiklile me äh, suut-, suunasime tähelepanu, kus eh, sotsiaalfondi vahendeid on võimalik eh, EFSI alla edasi paigutada. meie eh, lükkaksime selle ettepaneku tagasi, meie arust on see ühtekuuluvuspoliitika suunaline rünne ning ka sotsiaalpoliitika vastane rünne, et meil on võimalik lihtsalt piiramatult vahendeid üle kaasu-, üle suunata. niimoodi on võimalik Äh, ESF-ist tõmmata lihtsalt rahad välja ja äh, sellepärast meie arust artiklid kolmkümmend ja kolmkümmend üks A on täiesti vastuvõetamatud meie arust. suur tänu, härra Selimovitš, palun. suur aitäh teile, proua esinaine. ja aitäh raportöörile selgituse eest, mis puudutab Äh, tulevast raportit ja praegust raporti projekti. minu arust on raske rääkida nendest teemadest ilma, et meil oleks siin tekst ees ja ma täpselt ei saa aru, mikspärast äh, praegune olukord on tekkinud, aga palun teksti. ma ei saa aru, miks meile ei ole seda saadetud enne, kui me siin hakkame arutama selle üle. nüüd see, mida ma tahan öelda, on äh, komisjoni tekstiga seotud. ma toetan komisjoni ambitsiooni, mis puudutab äh, finantsreeglite paindlikumat kasutamist ja see on ka võtmeks, äh, et neid äh, rahasid peaks kasutama heal, heas osas ja heas ulatuses. aga ma olen nõus mõningate aspektidega, mis on siin esile toodud ja ma tahan öelda ka, et ma näeksin hea meelega seda, et vaataks, vaadatakse üle meie prioriteedid mille jaoks neid fonde võiks ja peaks kasutama? meil on siin mitmeid uusi kriise. ja need prioriteedid, mis eelmistel aastatel on tekkinud, äh, migratsioon, äh, pagulaskriis, äh, sise- Äh, küsimused, äh, sisejulgeolek, ka põllumajandus näiteks, on, äh, mis on väga suureks tööandjaks ka noorte hulgas sektorina. Nende eest tuleb hoolt kanda ja me peame ka nende rahade jagamise prioriteedid siis ümber vaatama. sest lihtsustamine ja vahendite kasutamise paindlikumaks muutumine äh, Äh, tähendab ka seda, et me peame hoolega mõtlema selle üle, milleks me neid vahendeid kasutame. kui meil on uued, äh, täna uued reaalsused ja uued kriisid, siis me peame ka tugevalt äh, keskenduma sellele, mida on meil võimalik selles osas ära teha. näiteks arvan ma, et muidugi tööhõive kesk-, eesmärkidele keskendumine, inimeste tagasi integreerimine tööturule peaks olema väga selge prioriteet nende rahade puhul, mida praegusel hetkel ei ole tegelikult äh, mainitud. või väga sõnaselgelt mitte. teiseks ma arvan, et mis puudutab mõningaid nendest äh, rahastamisvahenditest. minul on probleeme sellega, kuidas neid on kasutatud ja kuidas paindlikumaks muutumine ei muuda nende E, rahade eesmärki. Euroopa investeeringute programm sotsiaalse inv-, inv-, in-, innovatsiooni jaoks minu arust peaks olema kindlasti e, lõpp-projekt ja teenused siin oluline eesmärk, mitte bürokraatlikud tõkked nende teel. me peame vältima seda, et e, mõni taotleja saab summa eh, X oma eesmärgi täitmiseks, aga samas peab poole sellest eh, andma igasuguseks bürokraatlikuks asjaajamiseks ja teisest küljest me loome muidugi bürokraatlikke töökohti selles kojas, mida minu arust ei ole vaja. lisaks arvan ma, et me peame kindlasti õppima nendest sotsiaalsetest projektidest, mis on läbi kukkunud. jah, muidugi üks asi on eh, heade praktikate vahendamine, mis on ka mainitud siin ära ja mis on hea aga need äh, näited ei anna meile informatsiooni selle kohta, mida peaks järgmises sammus vältima. ja ma arvan, et ka nende küsimustega tuleb tegeleda. kolmandaks, mis puudutab Euroopa üleilmestumisega kohandumise fondi reguleerimist, siis muidugi ma töö, toetan neid töötajaid, kes on oma töö kaotanud üleilmastumise probleemide tõttu. ja ma arvan, et me peaksime nende töötajate kaitsel väga tundlikult lähenema ja kasutama neid rahasid. aga kui ma mõtlen oma mandaadi peale siin parlamendis, ma olen näinud, et me kasutame raha sellisel moel, et kui midagi on juhtunud, siis äh, me päästame teatud ettevõtteid, kes äh, peaksid pankrotti minema oma riskide tõttu ja teatud parlamendiliikmed nendest konkreetsetest puudutatud riikidest Äh, püüavad äh, siis oma äh, ettevõtete nahka päästma, teised hääletavad ka selle poolt, sellepärast et tulevikus olla valmis enda omade päästmiseks. nii et minu arust me peame lihtsalt paremaid tõrkeid looma üleilmestumise negatiivsete mõjude vastu ja mitte ainult konkreetsete juhtumite puhul, kui me kellegi nahka päästame. nii et kokkuvõttes oleks mul väga palju võimalusi siin öelda, et meie fraktsioon arvab nii ja teisiti, aga ma tahaksin enne näha lõplikku teksti ja ma toetan äh, neid meetmeid, mis on mõeldud äh, vahendite paindlikuks kasutamiseks, aga ma saan väga hästi aru ka sellest, et vahel on paindlikkust kasutatud sellisel moel, et mõningatel riikidel kasutatakse, lubatakse kasutada ühtemoodi seda raha ja teistel öö, äh, sama raha, samasuguseid rahalisi vahendeid hoopis teistmoodi. nii et ma tahaksin luua sellise võimaluse, et riigi, reeglid oleksid kõikidele riikidele samasugused. muudatusettepanekutega tuleme siis teie juurde tagasi, kui me oleme teksti ära näinud, suur tänu! suur tänu, ütleb esinaine ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale proua Sukova äh, tööhõive peadirektoraadist. mõningad küsimused olid ilmselt, mida te saaksite vastata ja saate ehk selle tehtud mõne minuti jooksul, aitäh! tere hommikust, suur aitäh teile, proua esinaine, mul oli ettekanne, aga ma arvan, et see ei ole võib-olla kasulik ja vajalik praegu ja ma saan aru ka, et arutelu on ajast maha jäänud teie ajakava arvesse võttes. suur aitäh esialgsete kommentaaride puhul eest, mida tegi raportöör ja mõningad kolleegid. ma alustaksin vastates siin mõningatele küsimustele, aga Omnibussi määrus ja äh, määrus viisteist äh, finantsmäärustega koos äh, räägib sellest, et ükskõik, kas neid varasid ja raha hallatakse ühtse haldusmehhanismi või üksiku mehhanismi puhul, on kindlasti oluline see, et rahade kasutamise lepingulised partnerid eh, ning ka rahade haldamise eest vastutavad organid eh, seisavad eh, õiglaste lähenemiste eest ja et see väljenduks ka nendes raportites, mida nad peavad pärast esitama oma tegevuse kohta. alustaksin härra Pirinskile vastamisest, mis puudutab esi- ja EFSI fondide osas. sotsiaalfond esiteks ei ole välja arvatud nendes projektides äh, osalemisega, mis äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, programme puudutab, kui need on olulised ja on seotud ka nende programmide eesmärkidega, kust raha võetakse. nii et võimalus EFSI rahasid ESF-iga kombineerida on olemas. ma arvan, et Euroopa Sotsiaalfond äh, annab ka äh, raha osaliselt nende instrumentide jaoks, mida äh, strateegiliste investeeringute fond ette näeb, aga ka Euroopa struktuuri- ja investeeringufondid, nii et võib öelda, et see on sada protsenti siis Euroopa Liidu rahadest toetatud. see kindlasti ei tähenda, et jäävad täitmata Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgid või iga operatsioonilise programmi konkreetsed eesmärgid siis on võimalus ka kasutada neid võimalusi, kui me räägime äh, väikestest grantidest või finantsinstrumentidest äh, erivajadustega inimestega äh, toetamisel, kui näiteks tavalisest pangast ei oleks võimalik raha saada, näiteks puudega inimesed või inimesed, kelle puhul, kes ei saa anda lisagarantiisid pangalaenu võtmiseks nii et äh, loomulikult ei pea see olema ainult EFSI vahendid, need võivad olla ka eraldiseisvad instrumendid ja mitmed liikmesriigid on kasutanud seda tõepoolest äh, ka eelmisel rahastamisperioodil. Äh, näiteks suure riskiga ettevõtmised, inimesed, kes on pikaajaliselt töötud olnud, noored töötud ja ka migratsioonitaustaga inimesed. meie jaoks on oluline see, et inimesed saaksid olla iseendale tööandjad ja selle jaoks on meil ka FIE-de toetamise programm ja rahainstrument olemas me arvame, et laenud või garantiisid, eh, garantiid inimeste jaoks, kes tahavad oma ettevõtlusega alustada ka just sotsiaalfondi all, on võimalik ja peaks toetama. Eh, sotsiaalsete innovatsioonide programmi osas me oleme teinud ettepaneku mm, teha oluline muudatusettepanek, mis puudutab eh, teatud prioriteetsete teemade ja prioriteetide valdkonnas eelmine kõneleja just rääkis, et paindlikkust on rohkem vaja ja rahastamist on vaja muuta niimoodi, et see oleks tänaste vajadustega otse vastavuses. meil on teatud äh, sotsiaalmajanduslikud arengud, mida me tegelikult ei oodanud sel hetkel, kui esimäärus vastu võeti. me tahame selle fondi äh, määru, äh, eesmärke täita, me ei muuda siin mingil moel neid võtmevaldkondi, mis nendes projektides on ette nähtud ja me tahaksime rohkem ka rahalist paindlikkust, kui me iga-aastases programmis äh, oma eesmärke täidame, aga me ei taha ka kaotada silmist seda, kui, kuidas see mõjutab äh, üleilmselt olukorda. Euroopa Parlament on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve, üldeelarve hääletusel selle heaks kiitnud kaks prioriteetset valdkonda täienevad viie ja ühe miljoni euroga vastavalt ja me teame ka seda, et parlamendil on väga tugev sõnaõigus, kuidas rahastamist kasutatakse ja milliste äh, prioriteetide kohaselt. ja me teame seda, et see kokkuvõttes suurenemine kuus miljardit eurot kasutatakse Euroopa Solidaarsusfondi pilootprojektide jaoks. küsimus selle kohta, mikspärast me äh, sotsiaalfondi määrusesse tahame muutusi teha, et kolme tulemuslikkuse indikaatorit muuta. vastavalt eh, siis nende leibkondade puhul, kus on töötuid. sellel rahastamispro-, mm, rahastamise programmide puhul me tahame vaadata ka konkreetselt neid indikaatoreid äh, ja millist keelt nad räägivad, kas me oleme täitnud omad eesmärgid või mitte. siis eesmärgipiirang, äh, väga tugev probleem on see, et äh, meil puuduvad, puudub teatud aruandlus teatud liikmesriikidest. meie jaoks on oluline see, et iga kasutaja puhul peaks olema teada nende haridustase, kas nad tulevad äh, Äh, sellisest äh, majapidamisest või äh, leibkonnast, kus üks liige või mitu on töötud. aga loomulikult on siin tundlik küsimus isikuandmed ja liikmesriikide sätted isikuandmete kaitse puhul ei luba seda, et inimeste niivõrd detailset infot antakse, et me saaksime seda indikaatorit kokku panna. mis tähendab ka ühtlasi seda, et me saame väga vähe tagasisidet võrreldes toetuse andmisega ja me, me tegelikult saame väiksema statistilise tulemuse, kuigi toetamisi on olnud rohkem. liikmesriigid on sellised projektid otsustanud vahel ka tagasi võtta, öeldes, et meil peab olema finantsaruandlus ja kui me ei saa anda neid konkreetseid info, infoallikaid, selliseid isikuandmeid, siis me ei saa edasi minna ja sellepärast ei puudub meil tegelikult pilt, täispilt selle kohta, kuidas inimesi koheldakse, kuidas leiavad töötud tagasi tee tööturule. meil on vaja saada seda informatsiooni vaatamata andmekaitsele, aga ka seadmata ohtu konkreetseid teisi programme. me tahame olla veendunud selles, et seda indikaatorit kasutatakse ja oleks võimalik ka kasutada eh, seotuna siis eh, otseselt töötutega või inimestega, kes tulevad eh, töötust leibkonnas, aga nemad ei pruugi otseselt muuta osalejate indikaatoreid, meil on vaja programmi, mis näitaks konkreetselt indikaatori läbi, et meie toetus on asja muutnud aga kui meil on tudeng, kes, kelle üks või mitu vanemat on olnud töötud ja ta on juba võib-olla kas enne keskkooli osa saanud mingisugust toetust, kas lisaõppe või hobihariduse näol, siis me oleme oma äh, toetuse andnud, aga siin on kindlasti äh, aruandlus ja tagasiside meile oluline ja me ei ole tegelikult äh, lõplikult saanud äh, neid andmeid. siis välisekspertide kasutamine äh, haldusorganite poolt, et lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada. lihtsustatud kuluvõimalused artikli neliteist lõige üks alusel on praegu metodoloogia arengut läbi tegevas me kasutame eelmisest rahastamisperioodist ka statistikat ja mõningatel liikmesriikidel on vaja lisaabi selleks, et tagada, et nad ei pea ühte aastat veel, lisaaastat äh, läbirääkimistes komisjoniga veetma, vaid nad saavad äh, oma metodoloogia välja töötada ekspertide toel, mis komisjon on välja pakkunud ja komisjoni ettepanek on delegeeritud õigusakt äh, koostada kaks korda aastas, vaadata üle ja lihtsustatud ähm, rahastamisvõimalused liikmesriigiti ja järgmise kahe kuu jooksul me ilmselt tuleme oma järgmise ettepanekuga komisjoni ette selles osas siis mulle tundus, et siin oli üks küsimus veel, äh, mis äh, puudutab globaliseerimise fondi. selle fondi tegemis, tegemised äh, on ekspost tegevused, kui kriis on taganud tabanud ettevõtteid ja tegelikult ettevõtetega ei olegi asi seotud, vaid tegelikult kui ettevõtted põhja lähevad, siis toetatakse töötuks jäänud inimesi praeguse programmeerimisperioodi jooksul, kaks tuhat neliteist, oli meil sada viiskümmend miljonit eurot, eh, mis eh, kasutati selleks, et umbes kolmekümmet tuhat inimest, kes töötuks olid jäänud, toetada ja me teeme seda liikmesriikidega tihedas koostöös. mitte ainult ettevõtetega, vaid tegelikult ka ametiühingutega, selleks et neid projekte ka tegelikkuses rakendada. suur tänu! suur tänu ja vaatame üle teie ettekande, eh, jagame selle liikmetele välja. kuna ajanappus on meil akuutne nagu alati. aga muudatuste ettepanekute tegemiseks on aega kolmekümnenda märtsini, vastuvõtt tööhõivekomisjonis ilmselt kahekümne viiendal aprillil, eh, juhtkomisjonid, eh, eelarve ja kont hääletavad üksteist mai ja äh, täiskogul ilmselt oktoobris kaks tuhat seitseteist võetakse see vastu. suur aitäh teile töö, tehtud töö eest ja sõnavõttude eest. oleme ajast maas, ütleb äh, esinaine, aga mitte liiga palju. Läheme edasi viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis on miinimumsissetulekupoliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend ja proua Agea saab sõna, kes on raportööriks äh, selle teema puhul. olge hea Si, grazie, president. aitäh, proua esimees. sel aastal seisab meil ees Rooma lepingu aastapäev. see on oluline juubel tähistab Euroopas liikumist väärtuste süsteemi poole, mis praegu aga on lagunemas. arvestades olukorda, millesse me oleme sattunud, me ei ole enam sotsiaalne Euroopa, pigem vastupidi. sotsiaalne Euroopa kaitseks oma kodanikke. nii et eh, lisaks sellele aastapäevale, mille üle meil on põhjust uhkust tunda käitub praegu kümnes aasta pärast finantskriisi, mis tabas Euroopat ning kahe tuhande kaheksandast aastast on oluliselt mõjutanud juba meie sotsiaalvaldkonda ning tööturgu ja muutnud seda oluliselt ning suurendanud lõhesid ühiskonnas ja eraldusjooni meie mandri põhja ja lõunaosa vahel põhjust panna sada kakskümmend miljonit inimest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riski olukorda. meie riigid on rakendanud mitmeid meetmeid, et võidelda selle olukorraga, ent vaesuse näitajad ja tööpuudus ei vähene ning struktuurireformid, mida üritatakse rakendada, et rakendada aktiivseid tööturupoliitikat ei ole andnud märkimisväärseid tulemusi. tagatud miinimum sissetulekut puudutav raport üritab anda praktilisi suuniseid selle kohta, kuidas saab rakendada paralleelseid meetmeid, et võidelda kriisi sotsiaalsete mõjudega ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, mida kogevad igapäevaselt sada kakskümmend miljonit eurooplast samuti on eesmärgiks edendada aktiivset poliitikat tööhõive valdkonnas ning kestlike töökohtade loomisel. inimesed, kes on jäänud töötuks, ei saa kasutada oma läbirääkimisõigusi ja võimalusi ning neil on raske naasta tööturule. pikaajalised töötud on eriti raskes olukorras. lisaks raskendavad olukorda täiendavad äh, aspektid, nagu näiteks oskuste kaotamine, loobumine, heitumine ning inimesed langevad aktiivsest elust välja. langeb meie tootlikkus, suureneb sotsiaalne tõrjutus, inimesed kannatavad inimes, inimesed eituvad psühholoogiliselt, väheneb äh, oodatav eluiga, suureneb ebavõrdsus. töökoha kaotamine võib äh, tekitada ka, ka registreerimata tööpuuduse olukorra, millega tuleks võidelda. Euroopa minimaalse sissetuleku raamistik tugineb eh, eri lähenemistele liikmesriikides, millega ei ole õnnestunud samas võidelda vaesusega ja tõrjutusega. me peaksime üritama Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid saavutada ja seal üks põhiliseks eesmärgiks võimaldada inimestel, kes on sattunud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse olukorda, eh, väljuda sellest olukorrast ning praegu on võimalik seda eesmärki saavutada läbi koolituse aktiivse töö, tööturupoliitika kõigis valdkondades. uusi töökohti on võimalik luua sektorites, milles, milleks on roheline majandus, sotsiaalne majandus, ringlusmajandus, kuhu on võimalik teha investeeringuid. inimeste oskusi on vaja täiendada ning juba olemasolevaid oskusi edasi arendada. pikaajalised töötud ei ole oskusteta inimesed, aga nende puhul on tekkinud risk, et nad kaotavad oma oskused ja teadmised, kui nad jäävad tööturult eemale liiga pikaks ajaks. miinimumsissetuleku kava peaks olema suunatud sotsiaalse kaasamise tagamisele ning selleks on vaja tõhusaid sotsiaalkaitsemeetmeid, nagu näiteks elamumajanduse, elamu, elukoha tagamine, samuti vajalik koolitus ja, ja täiendusõpe. raporti mõte ei ole tekitada arutelu sellel küsi-, selles küsimuses, sest küsimus on üleval olnud juba aastaid, vaid äh, suunata komisjoni selget seisukohta kujundama vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on küsimused, mis ei piirdu liikmesriikidega, vaid kajastavad Euroopat tervikuna ning me peame ühiselt leidma lahenduse nendele teravatele küsimustele. aitäh! oleme kutsunud neli eksperti, nii me neid nimetame, omapoolset seisukohta esitama. igalühel leiab paraku üksnes viis minutit ja ma puhun kohe vilet, kui te pikemalt räägite, sellepärast et meil on aega vähe, aeg on piiratud. annan sõna kõigepealt majandusteadlasele härra Mosletile. palun, viis minutit. mikrofon. okei okay.. kas nüüd on kuulda? räägin praegu ülemineku töökohtadest, mis on mitteinflatsiooniline alternatiiv äh, miinimumsissetuleku plaanile. ülemineku töökohta on võimalik rakendada samas ka paralleelselt äh, niisuguse miinimumsissetulekuga. tegemist on siis EKP rahastatud töökohaga, Mm, mis tagatakse is-, isikutele, kes äh, on soo-, kes soovivad töötada, aga kellel ei ole tööd. eesmärgiks on soodustada üleminekut äh, töötuselt äh, avalikku sektorit, kas isik on avalikus sektoris töökohal erasektoris. miks meil on vaja ülemineku töökohta? selleks, et töö, sellepärast, et tööandjad pigem võtavad inimese tööle teiselt töökohalt kui töötu nii et olukorras, kus majandus paraneb, majandus kasvab, eh, me näeme, et töötus ei, ei vähene oodatavalt, mis tähendab, et meil on tsükliline töötus. meil on eh, jääktöötus üha suurem, sellepärast et eh, tööandjad ei võta pigem töötuid tööle, vaid otsivad siis inimesi, kes on teisel tööl. ja põhjus on, on osaliselt ka selles, et äh, töötud, kui nad tulevad töövestlusele, sageli nad ei ole äh, väga esinduslikud. aga mõte on siis äh, mitteinflatsiooniline tööpuuduse vähendamine ning ma pean siin silmas seda, et ülemineku töökohal töötavad inimesed on tööturul atraktiivsemad kui, kui töötud ja saavad lihtsamini koha erasektoris kasvava majanduse tingimustes nii, see on vist viimane slaid, jah? aitäh! aga vaatame siis veel seda miinimumsissetulekut, mille vastu ma ei ole, võrrelduna siis ülemineku töökohtade kavaga. universaalne minimaalne sissetulek tekitab inflatsiooniriski. kui kõik saavad mingi miinimumtulu, siis sisuliselt keegi ei peaks ju töötama, midagi ei toodetaks, midagi ei müüdaks ning, äh, ning kõik see raha otsiks siis kaupu ja hinnad tõuseksid. samas äh, garanteeritud miinimumtöökoht, garanteeritud äh, ülemineku töökoht tagaks selle, et inimesed peavad aeg, oma nii-öelda tööaega müüma ikkagi tasu eest ning äh, ning äh, nad läheksid lõpuks erasektorisse tööle, toodaksid midagi, seda oleks võimalik äh, müüa, see kõik läheks majanduse pakkumispoolele. ning äh, samuti takistaks see deflatsiooni, sellepärast et kui paljud inimesed kaotavad töökoha, siis tekib negatiivne hinnasurve ning majanduskasvu perioodil oleks need ülemineku töökohtadel töötavad inim-, inimesed võimalik erasektorisse tööle võtta ja see pidurdaks jällegi, jällegi inflatsioonisurvet ja ülejäänud oma kõneaja jätaksin ma teistele kõnelejatele. see oli väga meeldiv algus, sest äh, kõik oli väga selge seoses praeguse olukorra ja valikutega. nüüd saab sõna härra Stavrakis, kes esindab ILO-d, palun viis minutit. aitäh. kohe, jah. kaks põhimõttelist küsimust on siin, mida ma, millele ma üritan pakkuda vastuseid järgmise viie minuti vältel. kõigepealt, kuidas rakendada miinimumsissetuleku kava vaesusega võitlemiseks tõhusalt ning teine, kuidas liikmesriigid saavad tagada miinimumtasandil sotsiaalkindlustuse läbi selle miinimumtaseme sissetuleku. ning vastuseid otsin ma ILO sotsiaalkindlustusstandarditest, mille kõik liikmesriigid on vastu võtnud. lühidalt alustuseks kaks märkust praeguste väljakutsetega seoses. on siis kaks olulist asja, esiteks suurenev sissetulekute ebavõrdsus ning äh, kasvav äh, keskklass, ning äh, keskklassi jätkuv vähenemine. mitmes liikmesriigis oleme seda täheldanud ning teame kõik, missugune on sellest tulenev majanduslik mõju teine punkt puudutab olemasolevate eh, miinimumsissetuleku lahenduste adekvaatsust. siin näeme, et need eh, lahendused ei tugine olemasolevatele vajadustele, inimeste vajadustele, vaid eh, lähtuvad sellest, kui palju riikides on võimalik raha maksta sellel alusel, ei lähtuta inimeste vajadustest. ainult kaks riiki Euroopas on niisugused, kus on miinimum sissetulek tagatud äh, tasemel, mis on kõrgem kui Euroopa Liidu vaesuse piirmäär ja need riigid on Iiri ja Taani. no ei tööta, vabandust. nii, miinimumsissetuleku lahendused. Neid ei saa hinnata eraldiseisvalt, nii et kui me üritame neile hinnangut anda, siis peame lähtuma, et tegemist on ühe komponendiga sotsiaalkaitse üldisest süsteemist. ning sotsiaalkaitsesüsteem on omakorda seotud teiste poliitikavaldkondadega. tegemist on olukorraga, kus on vaja terviklikult hinnata seda võitlust vaesusega. et meil oleks tõhus sotsiaalkaitsesüsteem ja sellega koos vajalik tööturupoliitika ja maksupoliitilised meetmed. me teame, et seal, kus vaesuse tase on madal, ei ole see selgitatav üksnes sellega, et meil on miinimumsissetulek tagatud ja piisavad toetused. kui me vaatame sissetuleku tagatust, mis on sotsiaalkindlustussüsteemides olemas, siis, siis siin on, see lahendus on olemas enamus, enamustes riikides ja siis ei ole seda miinimumsissetulekut enam vaja. viimane märkus, mis mul on, puudutab seda, et meile ei meeldi, kui riigid asendavad universaalse õigustele põhineva toetuste süsteemi miinimumsissetuleku skeemiga, mis on suunatud vaestele ja arvestab isikute vahendeid, sellepärast et see ei lähtu universaalse kaitse põhimõttest iseäranis keskklassi osas ning see on oluline, seda on oluline silmas pidada. seoses sellega, kuidas oleks niisuguseid miinimumsissetuleku poliitik-, niisugust miinimumsissetuleku poliitikat Euroopas võimalik rakendada, võiks välja tuua ILO sotsiaalkaitsestandarditest, mis on siin väga asjakohased teatud põhimõtted. ma ei hakka neid praegu loetlema, välja arvatud üks oluline aspekt ja see puudutab rahastust. riigid, kes vajavad reeglina niisuguseid vahendeid, on riigid, kes on vaesemad riigid ja kus süsteemid on ebatõhusad nii et võtmeküsimus on siin, kuidas saavutada siin rahastamisel solidaarsus. kui vaadata seda üksnes siseriiklikul tasandil või liikmesriigi tasandil, siis paraku peame me taaskord äh, võtma selle raha keskklassilt, madalama sissetulekuga rühmade toetamiseks, nii et tegemist on väljakutsega, mis meie ees seisab ning äh, lõpetuseks, kuidas seda rakendada ja kuidas teostada seiret miinimumsissetulekupoliitika üle Euroopas, siin oleks vaja väga tugevat raamistikku, mis lähtuks mitte ainult konkreetsetest põhimõtetest, vaid ka standarditest ja näitajatest. ning nüüd ma lõpetan ja, ja ehk saab veel küsimustele vastata arutelus. nüüd saab sõna härra Clinton Farrell Euroopa vaesuse vastu võitlemise võrgustikust, ka teil on viis minutit aega. aitäh! aitäh kutse eest siin esineda kaks sissejuhatavat märkust. seitsmekümnendate aastate lõpul, kui mul ei olnuks, ei ole, ei oleks olnud äh, sellel kõrge tööpuudusega ajal võimalust kasutada seda miinimumsissetuleku lahendust Iiris, see aeg oli väga raske, siis mind täna, siin tõenäoliselt ei oleks. ja teiseks räägin erinevustest nende lahenduste vahel. Äh, mul on slaidid küll valmis, aga mul ei ole aega nii palju, et neid läbi rääkida praegu on vaesuse vastu võimalik või, võitlemise võrgustik, äh, koordineerimas ka miinimumsissetuleku võrgustikku, mille eesmärk on tagada, et need miinimumsissetuleku lahendused äh, tagavad ikkagi vajadustele vastava elu. kaks tuhat äh, meil on me oleme saanud äh, toetust oma raportite aruannete koostamiseks ning saime toetust ka järgmiseks aastaks selles plaanis ja üks aruanne on välja pandud saali sisse käigu juures. eesmärgiks on toetada piisavate sissetuleku, miinimumsissetuleku skeemide rakendamist, näidata, et need on kasulikud kogu ühiskonnale ja arendada arutelu. projekti partnerid on loetletud slaididel väga oluline on siin olnud Euroopa Parlamendi roll ning parlamendi jätkuv osalus on, on väga tähtis ning peaks jätkuma. oleme defineerinud miinimumsissetuleku skeemid, neid on väga erinevaid. peamiselt käsitleme siin tööealise elanikkonna probleeme, kellel ei ole piisavat sissetulekut ja edasi defineerime adekvaatsust ja ligipääsetavust ning, ning võimustamist. pean rõhutama, kui, et need skeemid on väga olulised, tagavad inimestele võimaluse säilitada aktiivsus ühiskonnas ja säilitada väärikas elu ning osaleda ühiskonnas, nad on väga olulised kaasava ühiskonna ehitamisel, nagu rõhutatud juba on. Nad on osa laiemast lahendusest, seda on samuti rõhutatud, aga nad on väga oluline osa. poliitiline kontekst. meil on üha suurem toetus, see on loetletud äh, raporti eelnõus, Euroopa sotsiaalselt platvormilt ja see on ka siin ära toodud. Äh, arvam-, raporti eelnõu on meie hinnangul praegu tervitatav, see on väga oluline ja oleme valmis tegema tööd nende üksikasjade arutamisel, kui tulevad muudatusettepanekud, mis parlamendis on juba sel teemal vastu võetud päris palju raporteid ja seega peaks käesolev raport minema kaugemale kui varasemad ja praegu tundub, et see nii ka läheb, mis on väga tervitatav. me ei räägi siin ainult äh, miinimumsissetulekuskeemide suunitlusest, vaid äh, vaid sellest, et nad peaksid olema piisavad ja võimustavad, äh, sest neid lahendusi on kõigis riikides nii et küsimus ei ole mitte selles, kas nad on olemas, vaid selles ka, kui head nad on. väga oluline on, et siin räägitakse aktiivsest kaasamisest, sellepärast et neid skeeme peaks vaatama just sellest seisukohast, kuidas nad äh, aitavad inimestel juurde pääseda teistele teenustele ja, ja toetavad kaasavat tööhõivet tervitame Euroopa raamdirektiivi vastuvõtmise ettepanekut, loodan, et mul õnnestub jää, olla ka hääletamise juures, et näidata, kui paljud inimesed on selle poolt ja kui paljud selle vastu, me üritame alustada ka avalikku arutelu, et selgitada kaalutlusi, mis on olulised. Euroopa poolaasta ja teised protsessid, ka neid oleks võimalik kasutada tehtud töö toetamiseks ning riigipõhised aruanded sisaldavad märkimisväärset analüüsi ka miinimumsissetuleku lahendustega seoses. tervitame keskendumist traditsioonilistele töökohtadele. inimesed, kes on töötud, nad ei ütle, et nad tahavad raha saada niisama. Nad ütlevad, et nad, et me tahame töö leida ja, ja tahame raha saada töö eest. see on üheksakümmend üheksa protsenti, kes seda ütlevad väga oluline on arves äh, rõhutada aga, et siin on tegemist vabatahtliku lähenemisega et me ei saa sundida inimesi nendes skeemides osalema Na,, nagu praegu on, on tehtud mõnedes Euroopa riikides, nii et ma tervitan seda lähendamist ja, ja ja ütlen veel lõpetuseks, et loodame, et parlament toetab meie meedet, kus me kavatseme kuue päeva vältel teha bussiringi erinevates Euroopa Liidu riikides ja rääkida miinimum sissetulekuskeemidest aitäh! Mingella Farra, te olete sotsiaalpoliitika asepresident Navarra regionaalses omavalitsuses Hispaanias. palun, teil on sõna. For your invitation. aitäh! räägin natuke aeglasemalt kui härra Färel ja seetõttu on mul võib-olla natuke rohkem aega vaja, aga ma üritan teha oma parima aja piires ning omapoolse panuse anda sellesse arutelusse. miinimum sissetulekut puudutav resolutsioon Euroopa Parlamendist oleks väga ajakohane ning kasulik ja asjalik. ning me peaksime üritama eh, liikuda kõikehõlmava sotsiaalse strateegia poole selles valdkonnas. miinimumsissetuleku skeemide olukord paljudes liikmesriikides ei ole rahuldav. liikmesriigid, kus majanduskriisi tagajärjed olid ulatuslikumad, on olukorras, kus see on oluliselt mõjutanud sotsiaalset ühtekuuluvust ning iseäranis vaesemate inimeste elutingimusi. oluline on kompenseerida vastavad puudujäägid. praegu on meil majanduses tekkinud teatud ruum selleks ning äh, on ka poliitilised võimalused uusi lahe, lähenemisi rakendada. minu riigis Hispaanias on vaesemad, kõige vaesem kümme protsenti elanikkonnast nende sissetulek on vähenenud kakskümmend viis protsenti perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist. noorimad siis, kes on alla kaheksateist selles rühmas, nende sissetulek on vähenenud nelikümmend viis protsenti. ning need näitajad on täiesti ennekuulmatud Euroopas. vaesus on suurenenud praktiliselt äh, kaks korda kuni kaheksa protsendini Euroopas. praegu on majanduskasv Hispaanias niisugune, et see ei kompenseeri iseendast neid tagasilangusi ning meil on vaja täiendavat poliitikat eh, sotsiaalvaldkonnas, kompenseerimaks ne-, või parandamaks nende inimeste olukorda. miinimumsissetuleku skeemide olukord Hispaanias selgitab seda vaesestumist ning äh, näitab, miks meil ei ole head lahendust praegu. mõnedes regioonides üksnes on äh, reaalsed miinimumsissetuleku lahendused ja need katavad üksnes üheksa protsenti Hispaania elanikkonnast, ülejäänud üheksakümmend protsenti vajaksid alles kaasamist nendesse skeemidesse, praegu on meil kolmsada tuhat äh, inimest, kes seda, niisugust toetust saavad kogu riigis, aga tegelikult vajaksid äh, seda äh, ilmselt viis korda enam inimesi, vähemalt. mõnedes piirkondades on alustatud huvitavate reformidega iseseisvalt, ent paradoksaalselt seal, kus miinimumsissetuleku lahendused on paremini arenenud, näiteks Navara piirkond, kust ma ise pärit olen, siis oleme meie kahekordistanud miinimumsissetuleku valdkonna eelarve viimastel aastatel, oleme tegelenud laste vaesuse küsimusega. tuhat kakssada eurot on suurtele perekondadele määratav toetus, meil on lihtsustatud nõudeid ning laiendatud rakendusala lisatud sihtrühmi välismaalased, eakad inimesed, noored ning äh, äh, pikendatud tähtaegu. oleme pühendunud kaasamisele sotsiaalpoliitikas ja räägiksin äh, ning minu meelest on väga positiivne ka ka, et äh, isikutel, kellele tehakse adekvaatne tööpakkumine, on kohustus see vastu võtta. erimotivatsioon tööle asuda on, selle, sellise motivatsiooni loomine on samuti oluline. reform on meile väga oluline, oleme sellele pühendunud ning teised regioonid Hispaanias liiguvad samas suunas. ent äh, neid reforme tuleb tugevdada institutsiooniliselt eh, läbi Euroopa Parlamendi resolutsiooni ning täiendavalt võiks neid tugevdada ka lisavõimalustega kasutada Euroopa fondide raha sotsiaalse kaasamise kavade rahastamiseks ja miinimumsissetuleku rahastamiseks seal, kus see vaja on. ja ma kohe lõpetan. keskvalitsuse Äh, osalus on paljudes regioonides äh, väga keeruline, isegi seal, kus neid äh, skeeme vaja on. Euroopa Liit peaks kasutama oma poliitilist mõju, parandamaks keskvalitsuse osalemist, toetamaks tegevusi ning teostamaks seiret selle üle, mis Hispaania riigis toimub aitäh. Äh, aitäh. nüüd saavad sõna variraportöörid. kõigepealt härra Pah Rahvapartei fraktsioonist. nii et palun, teil on sõna. suur tänu teile, esinaine. ma tahaksin kõigepealt tänada erinevaid kõnelejaid äh, sissejuhatavate sõnade eest ja mitmed aspektid tekitasid mulle mõtteainet. esiteks härra Mööslar ütles, et et on kaks erinevat arvamust, et äh, miinimumsissetulek äh, mõjuks inflatsiooniliselt ja et see viiks ka selleni, et mitte midagi ei tehtaks enam. teine arvamus on siis ilmselt see, et see võimaldab inimestel olla valmis äh, tööle asuma ja ka edasi õppima ning et äh, see aitaks ka hoogustada tarbimist ning annaks inimestele enda väärikuse. ma arvan, et äh, kaks erinevat arvamust põrkuvad väga oluliselt ja tahaksin selle kohta veel täpsemalt teada. minu jaoks on oluline küsimus järgnev. praegu räägiti väga vähe Euroopa tasandist ja näiteks Hispaaniast pärit kõneleja puhul nägime me, et erinevates suurtes liikmesriikides on olukord väga erinev, isegi regiooniti on väga suur erinevus. ning sellele probleemile lähenetakse erinevalt ning selle mõjud oleks ka erinevad. mina kujutan ette, ja ma äh, arvan, et äh, lõpuks peab solidaarsus Euroopas viima äh, sinnani, et äh, need inimesed, vabandust, need riigid, kellel läheb paremini äh,, panustavad äh, nende riikide arengusse, kellel ei lähe väga hästi. see on minu arust olnud ka erinevate tänaste kõnelejate arvamus või kuidagi nad on sellele viidanud. ja siis viimane aspekt, mis puudutab ajalist piiratust. ka mina olen arvamusel et seda ei saa kuidagi ajaliselt piirata ja ei peaks seda tegema. aga sellegipoolest, ma arvan, on vaja kindlasti eh, motivaatoreid looma nendele inimestele, kes leiaksid kuidagi tee tagasi tööturule. kuidas on võimalik nende probleemidega eh, hästi hakkama saada? suur tänu! aitäh ka teile! Küteres Piedo, sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun! suur tänu, lugupeetud esimees ja suur aitäh ka proua Ageale ja meie ekspertidele nende äh, sõnavõttude eest ja selle eest, et nad selgitasid meile kõige tähtsamaid äh, aspekte. ma arvan, et me oleme viimase paari aastaga saavutanud suurt edu. kõigepealt me oleme suutnud äh, välja tuua selle, et paljud inimesed ajavad sassi minimaalse sissetuleku ja miinimumpalga iga kord, kui keegi hakkab rääkima sellest, et tuleks tagada Euroopa tasandi äh, minimaalne sissetulek, tekivad äh, segadused. me peame olema kindlad, et me teame, kuidas me seda defineerime, mida me tahame ja milline sotsiaalmajanduslik äh, hüvitis tuleks siis liikmesriigi tasandil ette näha. me võitleme ju ühiskonnast väljatõrjumise ja vaesuse vastu samas me soovime, et äh, liikmesriigi tasandil oleks piisav nõudlus äh, ja tarbimine. ja äh, meil on vaja mõelda ka sellele, kuidas katta kulusid, ennekõike tervishoiukulusid. mina olen Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esindaja ja leian, et Euroopa tasandil oleks vaja uuesti defineerida see, milline see minimaalne sissetulek siis olema peab. kui me räägime Euroopa sotsiaalsest mudelist siis äh, tuleb äh, siin defineerida miinimumid, nii-öelda vähimad ühised nimetajad ning need vähised, vähimad ühised nimetajad peab äh, tagama liikmesriik, aga milline on minimaalne sissetulek ja tingimused, mida tuleb täita, et seda minimaalset sissetulekut saada. kui me, kas me ühendame selle või seame tingimuseks töökoha olemasolu ja töötamise või mitte? kui pikka aega peaks inimene saama minimaalset sissetulekut? oluline on ka Euroopa tasandil kindlaks määrata, milline äh, protsent isikuid on praegu ühiskonnas tõrjutud või äh, vaesed. millise probleemiga me peame üldse võitlema? juhul, kui see protsent on väga suur siis eh, tuleks Euroopa Liidu tasandil otsustada, millise minimaalse summa peaks iga liikmesriik ette nägema. ning samuti saaksime kasutada Euroopa fondide raha, näiteks Euroopa Sotsiaalfondi oma. selle abil oleks võimalik eh, tagada, et liikmesriigid pakuksid sobivaid, eh, sobivaid programme, mille abil siis jõuda selle minimaalse sissetuleku tagamiseni ma arvan, et seda debatti tuleks pidada Euroopa sotsiaalõiguste samba raames. kas me tahame, et oleks olemas minimaalne sissetulek, kas liikmesriigid peavad täitma mingeid kindlaid kohustusi? Euroopa Liidu tasandi minimaalne sissetulek, Euroopa Liidu tasandi regulatsiooni olemasolu oleks üks eeldus. aga kindlasti on siin mitmeid küsimusi, mis on veel lahtised ja neile peaksid vastama eksperdid. esiteks, kas minimaalne sissetulek peaks olema seotud tööga või mitte kui ta ei ole tööga seotud, siis oleks see lihtsalt hüvitis, kui ta on tööga seotud, siis makstakse seda hüvitist pärast äh, erinevate töötutoetuste maksmise lõppemist. seega tuleb määratleda selle hüvitise loomus, siis otsustada, kui kaua seda makstakse ja kolmandaks panna paika tingimused, mida tuleb täita, et seda miinimumi saada me elame ajajärgul, kus Euroopa alles toimub majandus, toibub majanduslanguses ning paljud inimesed kannatavad endiselt eh, just nimelt majanduslanguse tõttu. me ei tea ju veel, mis saab töötajatest, kes tõrjutakse töökohtadelt välja digitaalse revolutsiooni tõttu. aitäh! Jean Campo, teil on võimalik ALDE fraktsiooni variraportöörina samuti esitada küsimusi suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma kasutan siis seda võimalust, te peate mind tõesti jälle kuulama. jah, kui teil on ALDE fraktsiooni, äh, jah, mul on ALDE fraktsiooni nimel üht-teist öelda ja täpsemalt on mul öelda viit asja. esiteks ma olen oma kolleegi algatuse üle väga rõõmus, sellepärast et tegemist on olulise küsimusega, mille proua Age üles võttis. miinimumsissetuleku poliitika eristab või võiks eristada meid teistest kontinentidest. tegemist ei ole tegelikult majandusküsimuse või tööhõive küsimusega, tegemist on sotsiaalse küsimusega, sellise poliitilise tööriistaga, mille abil saaks vaesuse välja juurida uuringud on näidanud, et minimaalse sissetuleku olemasolu on vaesuse kaotamisel oluline, võib olla kasulik ning tegelikult on vastuvõetamatu, et sellistes rikastes piirkondades, nagu ka näiteks Euroopa Liit, on vaesus üldse olemas. meil oleks vaja detailsemat analüüsi ja mina omalt poolt tutvustan ALDE seisukohta. minu meelest on äh, see mõte igati mõistlik sellepärast, et majanduslik reaalsus nõuab nagunii, et me kohandaksime minimaalse sissetuleku iga liikmesriigi tegelikkusega. kõik liikmesriigid on väga erinevad, nende majandused on erinevad, nende äh, kultuuriline taust on erinev ja seetõttu ei ole meil võimalik luua mingit ühtset süsteemi. mõned liikmesriigid ka kardavad, et nende õigusi hakatakse liigselt piirama, kui me loome ühe üldise süsteemi. meil tekivad probleemid ja seda päris kindlasti, kui me hakkame kõike mõõtma. me ei saa leida mingit keskmist näitajat, see oleks naeruväärne. sellepärast, et olud muutuvad kogu aeg kui, kui me ähm, seome minimaalse sissetuleku põhivajadustega, mille hinde või maksumus on samuti liikmesriigiti erinev, siis äh, oleks äh, see mõistlik. me ei saa aga luua sellist Euroopat, kus elavadki ainult ähm, pidevad abivajajad. me peame mõtlema sellele, kui kaua antakse seda abi minimaalse sissetuleku näol võib-olla võiksid olla ka mõned erandid, näiteks vanaduspensionärid, aga kui nemad välja arvata, siis äh, teiste jaoks peaks olema see abi ajutine. ja selle ajutise abiga peaksid kaasnema ka ähm, sotsiaalset integreeritust soodustavad meetmed. minu koduriigis on olemas näiteks äh, maapiirkondade töökava, kus püütakse luua rohkem tööhõivet just maapiirkondades, seda me ka ei taha. Hispaanias on näha, kui killustunud on tööturg. ja kuidas töötajad liiguvad ühest piirkonnast teise. Como poco, vamos, como poco no, tiene que ser a nivel nacional, porque meil on vaja ikkagi just nimelt liikmesriikide skeeme, muidu tekib äh, konkurents, kõlvatu konkurents erinevate regioonide vahel ja muud säärased probleemid. ja lõpuks äh, ma tahaksin vastata veel proua Aageale ja öelda, et tegemist on kuluka äh, sotsiaalpoliitikaga, milles tekivad kindlasti ka tagasilöögid Neid tagasilööke tuleb samuti rahastada ja sellele tuleks mõelda juba etteruttavalt. Nende küsimustega peab tegelema raportöör oma raportis näiteks Hispaanias on nii, et jõukamad regioonid peavad rahastama vaesemaid rahastamine on üks probleem ja me peaksime mõtlema ka ühtekuuluvuspoliitikale. sõna saab kuue nimel variraportöör. suur tänu, lugupeetud esinaine. ka mina tänan kõigepealt proua Age tema koostatud raporti eest, see teema ei ole ju parlamendis midagi uut me oleme seda teemat arutanud ka varem ja tegelikult küllalt kaua meenutagem endale, et aastal kaks tuhat kümme kui hakati rääkima minimaalsest eh, sissetulekust, siis eh, eh, arutleti palju ka selle üle, milline on vaesuse mm, situatsioon Euroopa Liidus ja kui palju on vaeseid, täpsemalt oli siis vaesuses elas kaheksakümmend viis miljonit inimest ja ka praegu on Euroopas vaesusega väga suur probleem seetõttu tuleb mõelda sellele, kas mitte Euroopa Liidu makromajanduslikud sammud ja meie eh, kärpemeetmed ei ole kaasa toonud seda, et inimesed ikkagi elavad vaesuses ja on sotsiaalselt tõrjutud. kakskümmend kaheksa protsenti isikutest elab praegu vaesuses, kakskümmend kaheksa protsenti ehk miljonid inimesed, see on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta statistika Äh, palju, paljude isikute palku on kärbitud, töötuse määr kasvab, inimesed töötavad kas osalise tööajaga või äh, ebakindlatel kohtadel, mille nad võivad kaotada või teevad juhutöid, nii et äh, probleem Euroopa Liidus on väga suur. minimaalse sissetuleku poliitika on instrument, mida ei saa muidugi kasutada alaliselt, aga mis võiks olla ajutiselt abistava loomuga nende inimeste jaoks, kes on sotsiaalmajanduslikult kõige raskemas olukorras. ei tohiks sassi ajada minimaalset sissetulekut ja miinimumpalka, nagu siin on juba ka korratud. ja peale selle tahaksin viidata veel sellele, et hiljuti rääkis proua Rodriguez Euroopa Parlamendis ka sots-, Euroopa sotsiaalsest sambast ja ka siis tekkis väga suur segadus just nimelt miinimumpalga ja minimaalse sissetuleku eristamisega, seda isegi plenaarisaalis. minimaalse sissetuleku kontseptsioon on iseenesest huvitav see kontseptsioon on huvitav just selles, mis puudutab töötavaid inimesi, sest paljud inimesed teenivad küll äh, sissetulekut, aga see sissetulek on äh, nii väike, et äh, nendest, sellest rahast, mida isik teenib, ikkagi ei piisa äraelamiseks. räägitakse isegi et, et kuuskümmend protsenti ähm, inimesi saab vähem kui keskmist palka, mis võimaldaks normaalset toimetulekut. see kuuskümmend protsenti on, on viitenumber, aga midagi ta meile siiski ütleb. loomulikult peame me võrdlema liikmesriikide majanduslikke näitajaid ja vaatama, kui suur isik, kui suur arv isikuid konkreetses liikmesriigis elab allpool vaesuspiiri ja kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et kindlasti on selles debatis vaja ette näha sellised poliitilised meetmed, millega tõesti õnnestuks vaesus välja juurida, millega tagataks kõigile inimväärne töö ja mõeldaks ka sellele, kuidas tulusid õiglaselt jaotada. suur tänu, sõna saab roheliste nimel proua Stanoka, teil on sõna kolmeks minutiks suur aitäh, proua esimees! mina omalt poolt tahaksin kolleegidele meenutada asjaolu, mis toimus juba kahe kuu eest majanduskomisjoni ühisarutelul kus me rääkisime iga-aastasest äh, majanduskasvu uuringust. see toimus täpsemalt äh, Strasbourgis, see debatt, ja leidis aset kaheteistkümnendal detsembril. ma esitasin äh, volinik Tysonile konkreetse küsimuse. ma küsisin, millal küs-, millal komisjon kavatseb esitada Euroopa raamdirektiivi minimaalse sissetuleku kohta ning vastati, et sellist raamdirektiivi ei esitata selline probleem meil on, me peame sellega toime tulema. ja mul on väga hea meel näha, et meie komisjon on äh, selle raporti nüüd äh, koostanud. ka mina omalt poolt õnnitlen äh, raportööri proua Laura Agead, kes on võtnud vastutuse. ja ma loodan, et me saame lõpuks selle ettepaneku valmis Euroopa Parlament on muidugi äh, selles küsimuses lõhestunud, fraktsioonid on täiesti erinevatel seisukohtadel, aga vähemalt praegu kirjutab Laura oma lõplikku ettepanekut ning tahab ikkagi tutvustada liikmesriikidele minimaalset äh, sissetulekut, minimaalse sissetuleku plaani kuna meiega on täna ka eksperdid, siis ei taha ma rääkida mitte ainult meie poliitilisest seisukohast, mis on nagunii kõigile teada. nagunii me peame edasisi debatte, nagunii me esitame raportile omapoolsed muudatusettepanekud, aga ma tahaksin ekspertidele esitada ka küsimuse. kõigepealt ähm, ajutised äh, tööalased skeemid mina saan aru nii, et äh, see kava ei äh, hõlma mitte kõiki, äh, vaid et see ei hõlma neid, kes alles sisenevad tööturule, kes ei ole töötuks jäänud, sest neil ei olegi veel töökohta olnud. või te kavatsete ikkagi hõlmata ka noored, kellel ei ole töötustaatust, aga kellel ei ole ka töökohta, kes alles sisenevad tööturule? ja võib-olla tahaksin küsida veel täpsemalt seda, kas teie ei protesteerinud selle vastu, et uus õigusakt puudutab ainult regioone, mitte tervet riiki? aitäh! aitäh, proua Želmale. EFF-i nimel saab sõna. suur tänu, proua esimees. kõigepealt eh, ma tahaksin öelda, et on erakorraline see, et me arutame vaesuse küsimust, sest et tegelikult umbes kakskümmend protsenti eh, Euroopa elanikest praegu elab vaesuses, see on väga põletav probleem tegemist on äh, väga äh, raske probleemiga ning seda kuuskümmend aastat pärast seda, kui Euroopa Liit äh, loodi. see seab meid kõiki ohtu. nagu kolleegid meile ütlesid, ei räägi me mitte miinimumpalgast, mille riik peab garanteerima, see on ikkagi sotsiaalpartnerite arutelu küsimus, vaid me räägime hoopis teisest mõistest, milleks on miini-, minimaalne sissetulek ja mis aitab isikut kaitsta vaesuse lõksu langemise eest ja küsimused tegelikult algavadki alles siis, kui see mõiste on äh, defineeritud. kas äh, me räägime, kas me räägime sotsiaalkindlustusskeemist või äh, me räägime sellest, et tuleb kaitsta neid, kes hakkavad töökohti kaotama digitaliseerimise ja robotiseerimise tõttu või me või me räägime lihtsalt sellest, et inimesed peaksid elama paremini ja kauem, kuidas me kavatseme seda skeemi äh, rahastada? kas selleks äh, mõeldakse välja mingisugune uus maks, kas see äh, maks on ühtse määraga, kas me kasutame kuidagi ära oma kultuuripärandit või loodusressursse? ja kui me mõtleme pankadele siis äh, millised on need summad, mida üldse saab pidada piisavaks, et isik, äh, isikul oleks tagatud elatusmiinimum? kas äh, need maksed tulevad siis sotsiaalkindlustussüsteemist või tähendab see hoopis seda, et jätkuvalt alandatakse sotsiaalmaksu töötajatele ja ettevõtetele, kuigi nemad elavad paremini kui teised. kui pikk on ülevõtmise aeg, kaks aastat, kolm aastat, kõik need küsimused on olulised ja ilma nendeta ei saa me midagi otsustada. mul on väga hea meel, et me teeme seda ühist tööd aga nagu ütlesid eksperdid ja kolleegid teistest eh, fraktsioonidest, on meil veel väga palju lahtiseid eh, küsimusi ja kuni neid küsimusi ei lahendata, on vägagi kaheldav, et meil õnnestub jõuda kokkuleppele ning seda hoolimata sellest, et iga viies eurooplane elab eh, praegu vaesuses. me peaksime proovida aidata ettevõtteid, eriti VKE-sid äh, seoses äh, töökohtade loomisega. vähemalt töökoht peaks ju isikule garanteerima mingisuguse minimaalse ähm, võimaluse ära elada, seda vähemalt riikides, kus on olemas äh, miinimumpalk. meil on veel väga palju tööd teha ja on vaja, et me kõik need asjad, millest ma rääkisin, mõtleksime piisavalt läbi, aitäh! Thank you, then uh, I'll go. aitäh. nüüd saavad uuesti sõna eksperdid. ja teil on võimalik vastata küsimustele, te võite vastata ka lühidalt, nagu soovite, kõigepealt saab sõna härra Maaslau, palun aitäh, ma tegin märkmeid ja vastan siis kiiresti neile küsimustele, mis ma üles kirjutasin. kõigepealt ähm, nõndanimetatud ülemineku aeg tööturul. see hõlmaks ikkagi kõiki, kes tööd otsivad, ka noori, kes ei ole kunagi varem töötanud, see hõlmaks kõiki tööotsijaid. teiseks. inimelu on juba selline, et ülesandeid on alati rohkem kui nende ülesannete tegijaid. küsimus ei ole mitte ülesannete puuduses, vaid raha puudumises. me ei pea mõtlema sellele, et mida inimesed küll tegema hakkavad, kui robotid juba kõik ära teevad, seda ei juhtu mitte kunagi, pigem tuleb mõelda sellele, kuidas me suudame maksta nende tööde eest, mida inimesed endiselt teevad. minimaalne sissetulek omab teatud eeliseid, aga selle abil pelgalt tööd ei saa. töö leidmiseks on ikkagi teistsugused eeldused, nagu on näidanud kõik uuringud see üleminekuabi tagaks lihtsalt hindade stabiilsuse ja võimaldaks inimestel liikuda näiteks avaliku sektori töökohtadelt erasektorisse. tegemist oleks universaalse toetusega, mida on võimalik saada kõigil, kes on Euroopa Liidu kodanikud. ning seda rahastaks Euroopa Keskpank, milleni ma kohe jõuan. auto-, automaatselt oleks seega kehtestatud ka Euroopa Liidu miinimumpalk, näiteks tuhat eurot kuus. tuhat eurot kuus tähendaks seda, et keegi ei saa sellel ajutisel abimaksmise ajal maksta vähem kui tuhat eurot, ehk siis, kui inimene läheb mingile töökohale, siis ta ei saa sellel ajal saada vähem kui tuhat eurot ja mingit täiendavat õigusloomet vaja ei ole. Need, kes töötaksid sellistel üleminekukohtadel nendega seoses tekibki kohe see miinimumpalga küsimus, need küsimused on iseenesest õigustatud. aga enne aga enne, kui jõutakse selleni, et inimene saab selle üleminekuaja töö ja saab miinimumpalka, peab ta täitma ju ikkagi mingisugused tingimused ning teisest küljest on üleminekutööd ka tähtsad, sest nendega tagatakse tööhõive vastuvõetav määr ühiskonnas. tegemist on struktuurse reformiga, mis maksimeerib hinnastabiilsuse ning aitab Euroopa Keskpangal teha oma tööd. Euroopa Keskpank võitleb praegu deflatsiooniga ning tema käed jäävad nende probleemide lahendamisel lühikeseks. nii oleks neil võimalik kasutada veel ühte meetodit, mille abil nad saavad oma mandaati täita, pean silmas Euroopa Keskpanka. hindade stabiilsuse tagamiseks on Euroopa Keskpank võimalik või äh, valmis tegema kõike, äh, mida vähegi teha annab hindade stabiilsus on väga oluline eesmärk, nii et ühest küljest hindade stabiilsus, aga teisest küljest loodaks ka uusi töökohti, laiendataks töövõimalusi ja suurendataks sellega majanduskasvu. Euroopa Parlament kontrolliks iseenesest ülemineku aja töökohtade miinimumpalku ja võiks ette näha ka näiteks mingeid puhkusehüvitisi või lapsetoetushüvitisi ja kui Euroopa Liit sellise süsteemi kehtestaks, siis peaksid teised hakkama Euroopa Liiduga konkureerima, et pakkuda samu tingimusi. ma arvan, et sellega olen ma oma küsimustele ka vastanud. aitäh! sõna saab härra Stra-, Stavrakis, Stavrakis, vabandust. aitäh! minu meelest on siin kaks tasandit, üks on tehniline ja teine poliitiline. tehnilisest küljest peame me mõtlema sellele, kuidas me saaksime vaesusega võidelda. see on võimalik. see on selle minimaalse sissetuleku abil võimalik, aga see on väga raske. nagu ma juba ütlesin, on miinimum minimaalne sissetulek, sotsiaalsed kindlustused ja teised universaalsed programmid ja kavad, erinevad fiskaalmeetmed, nende, nende ristumine või nende kattumine muudab väga keeruliseks sellise uue Euroopa Liidu algatuse kehtestamise. väga keeruline on vastu võtta sellist Euroopa Liidu, Euroopa Liidu direktiivi. see on poliitiline pool, kuid tehniliselt on see algatus iseenesest teostatav. ma tahaksin uuesti rääkida põhimõtetest kui me räägime sellest, kui praktiline on ette näha minimaalse sissetuleku kava, siis tuleb öelda järgmist. praegu on olemas kakskümmend riiki, milles kehtib miinimumpalk, see on riiklikult sätestatud ja kui me ütleme esimesest päevast peale, et nüüd on minimaalne sissetulek ja see on seotud Euroopa Liidu vaesuspiiriga siis rohkem kui viiskümmend protsenti nendest riikidest, kus miinimumpalk on praegu olemas, äh, maksavad väiksemat miinimumpalka kui see uus äh, minimaalne sissetulek, see on esimene, esimene piirang. teiseks, rahastamine. kui me nüüd jälle teeme läbi lihtsa arvutuse ja me peame selle läbi tegema, siis äh, me peame kindlalt küsima, kui palju maksab nende inimeste aitamine, kes abi vajavad, kui palju läheb maksma see, et me saaksime nad vaesuspiirist välja tuua? Need riigid, kus vaesusrisk on suurem, on Ida-Euroopa ja Lõuna-Euroopa riigid. Nendes riikides on näha, et majapidamiste sissetulekud jagunevad ebavõrdselt ning selleks, et neid lõhesid täita, tuleb, tuleb panna keskklass neid ähm, sissetulekuid maksma, kui te tahate, et liikmesriik finantseeriks äh, seda, seda süsteemi omaenda ressurssidest, siis äh, maksab keskklass. mida see tähendab? see tähendab seda, et meil on vaja lahendada väga suur väljakutse ei saa ju nii, et meil on üks lahendus, mis sobib kõigile, aga saab nii, et meil on äh, spetsiifilised standardid, mida tuleb täita. ja sellisel juhul peame me analüüsima, kuidas neid standardeid saab täita. poliitika võib olla selline, et meil on Euroopa Liidu eesmärgid, aga liikmesriik peab liikmesriigi tasandil ära tegema oma analüüsi ja äh, välja selgitama, millised on äh, konkreetsed riskid ja kuidas neid riske saab maandada Euroopa Liidu tasandi rahastamine on äh, solidaarne samm. selles suhtes on tegemist poliitilise otsusega. keegi rääkis siin Euroopa Sotsiaalfondist. jah, Euroopa Sotsiaalfondi on võimalik äh, teatud määral kasutada, aga kindlasti on vaja leida ka sobiv tasakaal kui äh, me selle süsteemi loome, siis on meil vaja ka ikkagi liikmesriikide panust ja liikmesriigid peavad välja nuputama, kes seda süsteemi siis neil rahastab. muidugi saab ka Euroopa Liit näha ette täiendava rahastuse, aga ennekõike on vaja paika panna kriteeriumid, mille täitmisel saab riikidevaheline rahastamine üldse alata, aitäh! Finton Färro. suur tänu, kolleeg Färro, palun! ja küsimus esitati, mida teha Euroopa tasandil. ma arvan, et viis väga selget asja on, mida saame teha. esiteks on täiesti ühtne raamistik selleks, et meil oleks Euroopa Liidu tasandil ühtsed sotsiaalsed standardid ja loomulikult miinimumsissetulek on üks võimalik algusvariant. nüüd ühtne raamistik, ma saan aru, et direktiiv selle jaoks ju ongi, aga kui tahate seda nimetada mõne teise nimega ja tahate, et sellel ühtsel raamistikul oleks kõrgete standardite saavutamiseks äh, mingi teine võimalus, siis see on väga õige, aga ühtset raamistikku on vaja, et ühtseid asju saavutada siis teine asi, eh, igasugust seiret võib teha, rohkem informatsiooni on vaja teada selle kohta, mida ühtsete sissetulekuskeemide kohta on võimalik teada saada ja komisjon on ka juba head tööd teinud, aga on veel võimalik teha midagi ära seireks erinevates riikides. ja eh, juba oleme ka kuulnud erinevatest riikidest selle süsteemi ümber. siis kolmandaks eh, Euroopa poolaasta ja, ja riikide aruanded võivad tegelikult aidata sissetulekuskeeme toestada ja siin on kindlasti vaja ka survestada seda olukorda. Euroopa Sotsiaalfondil on võimalik selle äh, kahekümne protsendiga sotsiaalse kaasatuse jaoks mitte äh, makseid luua, aga äh, luua paremad tingimused ja raamistik selleks, et oleks sissetuleku, miinimumsissetuleku kavad, mis oleks teostatavad aga muidugi siin rahade ülekandmine on muidugi kriitiline küsimus, selge on, et need riigid, kelle ees on suurimad väljakutsed, on need, kellel on kõige vähem vahendeid ja siin on üleskutse solidaarsusele, aga äh, rahade ülekandmine on väga raske, juhul kui ei vaadata äh, makse. kui ühel on kõrged maksud ja teisel madalad maksud, siis on raske neid äh, rahasid üle kanda. nii et selle valdkonna ümber on rasked arutelud veel toimumas kindlasti eh, miinimumsissetulek, mis on piisav eh, ja, ja toimiv, eh, nüüd piisavuse koha pealt on siin raporti eelnõus ka midagi kirjutatud, MIN üks projektis me kirjutasime, et meile tundus, et adekvaatsuse metodoloogia peaks olema vaesusriski indikaator, mis on siis kuuskümmend protsenti sisse, keskmisest sissetulekust riigis ja Euroopa Liidu äh, metodoloogiaid on vaja kasutada, meil on vaja äh, selliseid äh, suund- või referentseelarveid, mille põhjalt seda arvutada. nii nagu kolleeg Aldest ütles, et meil on vaja vajadust, vajadused viia kokku sellega, mis on üldse võimalik saavutada erinevates riikides sellise rahataseme juures nii et jah, selge on, et me tahame kvaliteetset miinimumsissetuleku skeemi, aga see on võimalik ainult siis, kui teised süsteemid töötavad, kui palgad on kehvapoolsed, siis ei saa ka miinimumsissetulek olla piisav, nii et meil on vaja kõiki, kõiki aspekte võtta siia arvesse. me ei saa võtta kuutekümmet protsenti aluseks, kui palgatase, keskmine palgatase riigis on väga madal. nii et küsimus on efektses äh, ja tõhusas rahastamises. me ei saa muidugi ühe pika sammuga äh, kõiki neid probleeme ületada, aga samm-sammult edasi saame küll rühkida. miinimumsissetulekut on vaja niivõrd kaua, kui seda on vaja. tegemist ei ole vaeste inimeste toetusskeemiga, aga äh, see on inimestele, kes ei saa kuidagi teisiti rahaliste vahendite juurde, tuleb kasutada seda nii kaua, kui on võimalik, äh, loodetavasti väga vähest aega, ja tavaliselt inimesed äh, väljuvad nendest skeemidest väga kiiresti. ja kulud, baassissetulekut ja miinimumsissetulekut ei tohi kindlasti Äh, mitte sassi ajada. miinimumsissetuleku skeem läheb maksma kaks protsenti äh, sotsiaalkulude eelarvest, aga muidugi baassissetuleku puhul me räägime äh, palju suuremast summast. nii et kui see on piisav, siis on see võimalik ka. palju edu selle töö edasiviimises, palju edu ka raporti jaoks ja mul on väga hea meel, et sain olla pühendunud sellesse protsessi kas võiksite öelda midagi eh, viimase sõnavõtuna kaheks eh, minutiks eh, Navarra kohta, palun, küsib esinaine, sest aja suhtes on asi väga karm praegusel hetkel. tõesti, räägin oma emakeeles hispaania keeles, ütleb kõneleja, sellepärast et esiteks saan ma rääkida siis kiiremini, aga teiseks saate ehk ka aru, mis ma mõtlen, ütleb kõneleja nii, mis puudutab miinimumsissetulekut, siis me kindlasti peame mõtlema selle peale, millised on Euroopa tasandil miinimumsissetuleku miinimummäärad, äh, õige minu arust, ja eeltingimused, äh, mis on esimese hooga olulised. see peaks kaasama rohkem inimesi ja see viib ka ilmselt erinevate äh, inimeste gruppide vahel võib-olla diskrimineerimiseni, millega me peame tegelema Euroopa tasandil. nüüd äh, tase. selles osas ma olen nõus eelkõnelejaga, et meil on vaja sidusat ühtset süsteemi ja siin on kindlasti omapoolsed sissemaksud vaja arvesse võtta, palgad ning mm, palgad tuleb võtta arvesse erinevates riikides, aga ka siin on erinevad kriteeriumid ilmselt ei ole lihtne iga riigi jaoks teatud äh, sissetulekutaset paika panna, aga meil on võimalik näiteks äh, mõningat äh, teatud tasemet määruses rakendada. siis küsimus, kas see peaks olema seotud tööga? miinimumsissetulek siis, võib-olla see peaks olema suunatud tööle, aga mitte otseselt seotud olema tööga me oleme oma töös rääkinud siin kahest äh, õigusest, õigus äh, miinimumsissetulekule ja õigus ka sotsiaalsele integreeritusele. Äh, peab ütlema, et miinimumsissetuleku puhul on kindlasti oluline see, et kõiki kodanikke koheldaks võrdselt. nüüd aga Äh, paljusus on sotsiaalse integratsiooni puhul võtmesõna. siia me räägime inimeste üksikutest äh, vajadustest ja nende, nendega arvestamisest. nii et äh, eesmärk on ikkagi olla suunitletud tööle selle tegevusega. Need inimesed, kellel on veel tööd, aga kes, aga kõik need inimesed ei vaja miinimumsissetulekut, on ju töötute hulgas ka inimesi, kes üldse ei ole äh, töövalmis enam, nad ei ole tööturul aktiivsed, eh, siis eh, on erinevaid osaajaga eh, töövõimalusi, piiratud tähtajaga töölepingud ja nii edasi. miinimumsissetuleku puhul räägime me sellest, et inimesed on vaja tuua tagasi tavapärasele tööturule. siis võrreldi ka seda, mis Navarras tehakse versus siis, mis toimub Euroopa Liidus tervikuna või Hispaanias tervikuna mis puudutab äh, rahastamist ja, ja õigusandlust, siis ma ütleksin, et siin oleme me praegu esimeses äh, faasis Baskimaal. ja oleme jõudnud selles osas Baskimaal nii kaugele kui ka kõrgelt arenenud riigid äh, tavapäraselt, aga oleks hea ka, kui oleks võimalik kuidagi läbi maksupoliitika kõike seda rakendada siis räägiti siin ka Hispaaniast, see on muidugi üks näide ainult, aga on ka teisi, äh, näiteks Lõuna-Euroopa teised riigid. Äh, miinimumsissetulekuga tagamine ei tohiks olla äh, segatud ära sellega, mida riik tavapäraselt sotsiaalabina või sotsiaaltoetustena välja annab suur tänu, et tulite, ütleb esinaine, aitäh, et jagasite oma teadmisi meiega, ma arvan, et see oli meie kõigi jaoks oluline ja loomulikult ka raportööri jaoks. ja ma olen kindel, et meil on need debatid ka Euroopa institutsioonides ja parlamendis tulevikus ees eh, veel mitmetel kordadel. olles seda öelnud, meil oleks võimalik ka järgmine päevakorrapunkt läbi võtma, kui äh, härra Metserits suudaks meile viie minutiga ülevaate anda kuueteistkümnendast päevakorrapunktist ja siis me jätkame lihtsalt või lõpetame lihtsalt äh, istungi, sest ehk tõlgid oleksid valmis nende lisaminutite jooksul ka veel siia jääma ja siis oleme saanud teha need asjad ära, mis meil on vaja teha enne muudatusettepanekute tähtaega, mis on kuues märts, aga härra Metserits, teil on viis minutit, palun Chair, I mean, I know that I'm not the first and the last rapporteur who... ning äh, esimese ja ei, kindlasti raportöörina ütlen ma, et äh, see ajapiirang ei ole õige, sest tegemist on teemaga, mis on küll tehniline, ent siiski omab poliitilist tähendust ja raport, variraportöörid on sellega päri, nii et selles mõttes on kahetsusväärne, et me ei saa pidada korralikku arutelu sellel esimesel lugemisel. tahaksin kinnitada kõigile variraportööridele, et et variraportööride kohtumisel kavatsema küll ette näha piisava aja, et arutada nii põhimõtteid kui detaile. ja korraldada nii palju kohtumisi kui vaja. et tahaksin no alustada sellest, et ütlen, et meil on suur heameel, et komisjon on nii palju tööd teinud selle raamettepaneku ettevalmistamisega mõjuhinnang ja ettepanek ise ning konsultatsioon, mis, konsultatsioonid, mis on peetud, on väga hea lähtealus, millelt edasi minna. hoolimata teatud nüanssidest ja probleemidest on meie hinnangul ettevalmistus olnud hea ning on igati õigeaegne nii seadusandjale, tarbijale kui ka valitsusvälistele ja valitsussektori organisatsioonidele. üllatav on ehk aga, et meie üllatus-üllatus on see, et meie täiendused parandavad komisjoni ettepaneku kvaliteeti ning arvestavad nii kasuta-, ka kasutajate huve, mitte ainult tootjate huve. usume, et on kaalutlusi, mida määrus peaks arvestama ning äh, oleme need kirjutanud oma e eelnõusse sisse. esiteks, Eurostat peaks äh, suutma pikaajaliselt katta need valdkonnad. paljudes äh, valdkondades ei kaeta teatud ühiskonnarühmi kodutud Äh, haiglaravil viibijaid ja nii edasi ja nii edasi. mõnedes riikides on teatud ettekujutus olemas nendest äh, inimestest ja sellest elanikkonnarühmast, selle suurusest, teistes aga üldse mitte. teiseks, tarbimisuuringud, mis on väga oluline vahend, nagu me kõik teame, annavad kõige usaldusväärsemad andmed praegu äh, e leibkondade eelarve kohta ning see on kõige olulisem andmepank, millest lähtuvalt me saame avaliku sektori poliitikat kujundada nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. meie eesmärk on siin parandada loomulikult võrreldavust, andmete võrreldavust, võrreldavust. sest Euroopa tasandil andmete kogumine või nende koondamine tähendab, et andmed peavad olema võrreldavad. nii et üritame nii palju kui võimalik äh, rõhutada, et andmed peaksid olema kättesaadavad ka NUTS kaks tasemel, sest vastasel juhul me sisuliselt võrdleme Luksemburgi Saksamaaga. ja, ja see ei ole väga äh,, väga mõistlik võrdlus. mis puudutab nüüd delegeeritud ja rakendusakte, minu eesmärk oli liikuda paindlikkuse ja, ja kohandamisvõimaluste poole. vaatamata sellele, et väidetud on vastupidist, tundub, et menetluslikult ei ole erilist äh, menetluse pikkuse vahet rakendus- ja delegeeritud aktide vahel. et kõigis nendes olukordades, kus me näeme, et küsimus on poliitiline, eelistame me delegeeritud akte. samas peaks komisjonil olema volitused rakendusaktide vormis tehnilisi nüansse arendada ning ning ma olen valmis neid kaalutlusi arvestama usun, et tegemist on ebaharilikult tehnilise teemaga, nii et me peaksime jätma endale rohkem aega, et üksikasjadega kurssi saada, seetõttu ma liiguksin edasi võrreldes tavapärase tempoga natuke aeglasemalt. tavapärase tempoga äh, õigusloomega mitte seotud dokumentide osas. loen, ootan huviga variraportööride kirjalikke seisukohti ning meie kohtumisi järgnevatel kuudel, need saavad olema kindlasti väga õpetlikud, aitäh, aitäh selle eest ning äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues märts. ning seetõttu pidimegi me täna lühidalt käsitlema teemat. lükkasime edasi punkti kuus päevakorras eile see on Brando Benifei rahvusvahelise kaitse taotlejate standardite määruse ülevaatamine ning äh, teil on samuti nüüd üksnes viis minutit selle olulise teema käsitlemiseks, aga härra Benifei, palun, teil on sõna. aitäh, proua esimees. tegemist on väga olulise küsimusega ja mul on võimalus lühidalt sellest teemast rääkida. rääkida arvamusest seoses rahvusvahelise kaitse taotlejatega. see on osa paketist, millega vaadatakse üle ühised varjupaiganõuded, eesmärk on ühtlustada neid nõudeid Euroopa Liidu riikides ning luua väljavaated paremad väljavaated varjupaiga taotlejatele. mis puudutab metoodikat, direktiivi ülevaatamine, parlament saab muuta üksnes halliga näidatud osa. ning äh, siis on üks punkt, mis puudutab äh, alaealiste kinnipidamist. minu hinnangul saatjate alaealisi ei tohiks kinni pidada Neil peaks alati olema õigus eluasemele ja haridusele. meil tuleb järgnevatel nädalatel põhjalikum arutelu sellel teemal, nii et praegu ma lihtsalt loetlen mõned olulisemad punktid oma arvamusest. olen positiivselt äh, lähenenud komisjoni ettepanekule vähendada kuue kuuni tähtaega mille vältel äh, taotlejatel on juurdepääs tööturule. tervitan sätteid, mis käsitlevad äh, taotlejaid, kellel on erivajadused. olen kriitiline seoses meetmetega, millega vähendatakse või piiratakse teine, teisest liikumist inimeste osas äh, või keeldutakse nende taotlusi rahuldamast, kui nad ei ole oma algses riigis. see on samm tagasi pagulaste õiguste valdkonnas ning lähtub minu hinnangul väärast analüüsist ja halvendab olukorda, me ei saa seda toetada. meil ei ole praegu aega aruteluks teksti kõigi osade osas. märkusi oleks palju, aga ma olen valmis teha tööd, tegema tööd nende märkustega, mille ma saan meilitsi valiraportööridelt teistelt, aitäh! kui on mingeid probleeme seoses viimaste kahe punktiga päevakorras, täna, siis palun võtke ühendust sekretäriaadiga ja me üritame leida lahenduse, kui on vaja mingit infot või dokumente, mida te veel saanud ei ole. proua Weber. jah, kuna ma olen ALDE variraportöör, siis on mul lühike küsimus. kuidas te valisite selle teksti, mida te soovitate muuta selles arvamuses. ma olen neid välja, ma olen neid vaadanud, aga leian, et osad neist jäävad ühe valdkonnast väljapoole ning liibe tõenäoliselt ei loe neid vastuvõtavaks. järgmine küsimus, härra Rolle. teen, teen kiiresti aega, meil ei ole, proua Klune ei saanud tulla ja saadan teile tema sõnavõttu, see on kõige lihtsam. ja igal juhul äh, pakub talle väga suurt huvi see arutelu pidada teie variraportööridega ning ta kavatseb äh, esitada omapoolsed muudatusettepanekud. talle pakuvad suurt huvi äh, tervishoiuküsimused pagulaste Äh, osas, äh, vaimne tervis ja nii edasi ja nii edasi ning samuti saatjate alaealiste vastuvõtmine ja nii edasi, aga ma saadan tema seisukoha teile kirjalikult, see võimaldab meil aega kokku hoida. härra Benifi, kas vastate äh, lühidalt? proua Weberi küsimusele, kuna ei olnud mingit ette pandud pädevuste jaotust, siis ma äh, tegin nii, nagu ma arvasin, et õige on. mulle endale tundub, et, äh, et väga vastuvõetamatu on tööhõivekomisjoni pädevuste piiramine. Äh, nii et eks me näeme, kuidas Liibüas läheb. ma, ma mõistan teie küsimust, aga eks me näeme. aitäh, tänan kõiki esimees tänab tõlke nende töö eest, pingelise töö eest täna hommikul ja tõlgid tänavad kuulajad. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Benifi raporti osas, kus meil see on, on teine märts kell kaksteist ja vastuvõtmine meie komisjonis on kaksteist aprill, libekomisjonis hääletamine kolmandal mai, täiskogul hääletamist see kuupäev veel paigas ei ole. nii need asjalood on. aitäh kõigile, tegemist oli huvitava koosolekuga, käsitleti palju olulisi ja põnevaid teemasid meil oleks vaja tõenäoliselt kaheksatunniseid koosolekuid, et äh, läbi võtta kõik punktid, kõik võimalused, kõik probleemid. niisugune proua Weber on tüüpiline olukord tööhõivekomisjonis, me tahame osaleda kõigi teemade käsitlemisel ja seetõttu meie koosolekud äh, kipuvad niisugused tulema. aga ma ei mõista, miks see Äh, muudatusettepanekute esi-, esitamise tähtaeg nii olulises küsimuses on vähem kui nelikümmend kaheksa tundi. kui ma vaatan neid muid tähtaegu, mis on üsna pikad. ma ei mõista seda ja ma tahaksin seda mõista, nii et võib-olla sekretäriaat saaks äh, selgitada, miks see nii on me ei tee seda regulaarselt, praegu on ajasurve väga suur